Ladies and gentlemen, colleagues. daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke istet. Point number one. päevakorrapunkt number üks, päevakorra kinnitamine. härra Panserit ei ole täna kohal ja ka mitte homme, sellepärast tema äh, raport, mis puudutab Magrebi delegatsiooni ja Tuneesiat. ja selle asemel räägime ÜRO Julgeolekunõukogu kuuekümne seitsmendast istungjärgust. kas kellelgi on midagi öelda kahekümne kaheksanda veebruari koosoleku protokolli kohta? ei vist mitte. juhataja teadaanded edastan teile hiljem, selleks et me praegu ei kaotaks aega ja tahaksin siin meie hulgas tervitada NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseni. mul on väga hea meel, et te tulite täna siia üpris väikese etteteatamise ajaga ja selleks, et me saaksime rääkida Chicago tippkohtumisest. meil täna ei ole väga palju aega, me peaksime tegelikult leidma hiljem veel aega selleks, et äh, rääkida NATO ja Euroopa Liidu suhetest ja sellest, kuidas neid süvendada. ma arvan, et on väga tähtis, et see arvamuste vahetus toimub just enne NATO tippkohtumist, selleks, et te saaksite meile oma arvamusi esitleda meil on siin ka rahvusparlamentide esindajad, meil on seitsmest riigist kümme esindajat. meil on väga hea meel, et olete täna siia tulnud, selleks et meiega aru pidada meil tuleb mõelda selle peale, et ähm, NATO on praegu väga raskes reformiprotsessis, Euroopa on sügavas majanduskriisis ja Euroopa seetõttu sõltub ähm, veelgi rohkem äh, äh, sõjalisest äh, ja relvadealasest koostööst NATO-ga selleks, et oma ülesandeid täita. meil tuleb mõelda ka õppetundidele Liibüas, Afganistanis ja ka laiendatud Atalanta operatsiooni peale, need on tõesti väga tähtsad küsimused. ja väga tähtis on, et teil, peasekretäril, on tõesti ka võimalus rääkida nendest küsimustest, mis Chicago tippkohtumisel on päevakorras, selleks et me saaksime teie käest informatsiooni. suur tänu, et täna siia tulite ja teil on sõna. härra esimees, kallis Elmar suur tänu, suur tänu selle sissejuhatuse eest. kõigepealt lubage mul kasutada võimalust ja avaldada oma tunnustussõnu teie pikaajalise pühendumuse eest Euroopa poliitikale. avaldada tunnustust selle eest, et te olete tõesti väga aktiivselt olnud Euroopa Liidu institutsioonide kujundamisse kaasatud. Te olete tegelenud äh, välis- ja julgeolekupoliitikaga väga süvendatult ja teid huvitavad väga Euroopa Liidu ja NATO suhted. mul on väga hea meel olla täna siin. mulle meeldib äh, käia Euroopa Parlamendis. mõned võib-olla teist teavad, et ka mina olin parlamendisaadik äh, kolmkümmend üks aastat, nii et ma tunnen ennast siin Euroopa Parlamendis kodus ja alati on hea meel, kui tuletatakse meelde, kui lähedal seisavad Euroopa Liidu institutsioonid NATO-le. kui me räägime julgeolekust, siis Euroopal on põhjust olla uhke. viimaste aastakümnete jooksul NATO, Euroopa liitlased on toetanud meid Afganistanis, Liibüa operatsioonide puhul oli eurooplaste panus väga suur ja ka Balkanit aidati stabiliseerida. samal ajal Euroopa Liit on võtnud ka võtmetähtsusega rolli Gruusias, Balkani riikides ja Aafrikas. ja see kõik on tõesti muljetavaldav ja ka väga tähtis, sest Euroopal on väga tähtis roll julgeoleku tagamisel praegu võib-olla ei ole kõige ohtlikumad ajad, kui me vaatame ajalukku tagasi, on siiski tegemist väga kompleksse ja etteennustamatu olukorraga. meie majanduslik olukord on raske, koorem kodanikele ja riigieelarvetele on suur ja samal ajal etteennustamatus kehtib nii äh, Põhja-Aafrika, Lähis-Ida kui ka uute militaardiktatuuride tekkimise osas samamoodi on meil üha rohkem ka küberrünnakuid ja need on need küsimused, millega tuleb tegeleda. meil on vähem ressursse kodus ja maailm on muutunud järjest ebakindlamaks. meil tuleb keskenduda oma kodustele probleemidele, kuid me ei tohi ära unustada ka maailma paremaks muutmist. mitte ükski riik, mitte ükski superjõud, mitte ükski mander, ükskõik kui tugev ta ka poleks, ei saa nende väljakutsetega samal ajal ja üksi tegeleda. tegemist on ajaga, kus me sõltume üksteisest rohkem kui kunagi varem, selleks et tagada julgeoleku ja meie väärtusi, mida me kõik üheskoos jagame. nii et meil tuleb jätkata investeeringuid julgeolekusse, nendesse küsimustesse, mis on tähtsad. kuuskümmend aastat Euroopa ja NATO, USA on teinud NATO raames koostööd selleks, et võidelda ühiste väljakutsete vastu, selleks, et tagada vabadust ja demokraatiat, arendada välja äh, Euroopat, mis oleks vaba ja rahumeelne. meie julgeolekuolukorda ei ole võimalik äh, vaadata eraldi maailma julgeolekuolukorrast ja see tähendab seda, et meil tuleb oma jõudusid kasutada ka väljaspool Euroopa piire, selleks et tagada julgeolekut koduriikides. nii, nagu me oleme seda teinud Afganistanis või ka Somaalia rannikul ja ka Liibüa taeva kohal. sellepärast usun mina, et isegi siis, kui me võitleme majanduslike probleemide vastu, võib Euroopa endale lubada tulevikku vaatamist ja me ei tohi ennast isoleerida. kui me räägime julgeolekust, siis kõige mõistlikum lähenemine on ülemaailmne lähenemine. kuid ühte asja tuleb selgelt öelda. ma ei arva, et me peaksime automaatselt tegelema iga probleemiga, mis maailmas kuskil esile kerkib. kuid see tähendab seda, et Euroopa riigid peavad vaatama tulevikku ja olema valmis äh, võitlema enda huvides me peame olema võimelised toetama oma Põhja-Ameerika liitlasi väljaspool NATO piire, selleks et me saaksime tagada oma kodanike julgeolekut ähm, äh, ÜRO harta põhimõtete raames. praegused majanduslikud äh, raskused äh, võivad endaga kaasa tuua selle, et Euroopa riigid vaatavad ainult enda probleeme, kuid me ei, ei tohi seda teha. ja sellepärast eurooplased peavad jätkama investeeringuid kriitilistesse sõjalistesse projektidesse, seda tuleb teha tõhusalt ning nutikalt. ja tuleb jätkata ka ja tuleb olla ka valmis kõiki neid äh, programme kasutama, kui vaja heaks uudiseks on see, et me ei alusta tühjalt kohalt. meil on praegu palju rohkem tahet ja palju rohkem võimalusi kui kakskümmend aastat tagasi. meil on rohkem Euroopa sõjaväeüksuseid väga paljudes erinevates kohtades, rohkem kui kunagi varem. isegi väikesed riigid nagu minu koduriik on üles näidanud oma valmidust panustada Liibüas eelmisel aastal Euroopa riigid näitasid väga selgelt, et nad tahavad ja et nad on võimelised NATO operatsioone juhtima. ilma USA suure panuseta muidugi, seda tuleb siin tunnistada, ei oleks see operatsioon olnud nii tõhus. kui me räägime siin taevaseirest, siis sellega, nende programmide kaudu on tõesti võimalik väga palju ära teha. Euroopa peab olema valmis ka selliseid, ähm, sellist valmidust üles näitama ja meil on selleks vaja nii poliitilist tahet kui ka finantsvahendeid. sellepärast, et äh, üksikud riigid ei saa ise endale selliseid äh, vahendeid lubada, ei mitte praegu ega ka tulevikus kui me koondame ja jagame oma vahendeid, kui me aitame üksteist, kui me lähme, kui me toetame riikideüleseid äh, projekte, siis on meil võimalik välja töötada lahendusi, mida meil on kahekümne esimesel sajandil vaja. tegemist on nii-öelda nutika julgeolekuga ja nutika julgeoleku kõige tähtsamaks osaks on ka tihe koostöö ja tihe koordineerimistöö Euroopa Liidu ja NATO vahel. selleks, et me saaksime jõudusid ühendada selle asemel, et võidelda üksteise vastu. sest me kõik teame, et meil on kakskümmend üks ühist liikmesriiki ja neil kõigil on nii-öelda üks sõjaväejõudude baas ja ühed maksumaksjad. ja sellepärast mina toetan seda, et me koondaksime oma jõudusid ja algatusi ja mul on eriti hea meel selle uue ühise projekti üle, kus lennukeid tangitakse õhus. daamid ja härrad, on väga selge, millised on meie eesmärgid. meil on võimalik väga palju võita äh, sellest, kui meie kaitse on tugev. Euroopa Liit ja NATO, Euroopa Liit peaks mängima tähtsat rolli Ähm, rahvusvahelise julgeoleku tagamisel. selleks, et selle ülesandega hakkama saada, Euroopa Liit peab investeerima tõhusalt meie ühisesse julgeolekusse ja Euroopa Liit peab jätkama investeeringuid äh, Atlandi-ülestesse projektidesse, nii majanduslikesse kui ka sõjaväelistesse mina usun Euroopasse ja mina usun ka Euroopa pühendumusse selleks, et tagada rahu ja julgeolekut nii sellel mandril kui ka väljaspool. ja mina usun, et Euroopa soovib mängida oma rolli maailmas. suur tänu! suur tänu teie sõnavõtu eest, ma arvan, et siin oli väga palju küsimusi, mida tõstatati ja mille üle saaks aru pidada, sellepärast et ma näen siin juba kõneleda ja soovijate nimekirja. ma arvan, et me peaksime kohe panema ajapiirangud paika, sest muidu lähevad need küsimused meil kontrollijalt välja, kaks minutit ja kõigepealt härra Salafranca. suur tänu teile, härra esimees. tere tulemast teile, härra peasekretär Teie, äh, teie kohalviibimine toimub väga olulisel hetkel enne järgmist Chicago tippkohtumist ning äh, me teame, et te kohtusite komisjoni presidendiga, kes äh, on avaldanud soovi tugevdada suhteid NATO ja Euroopa Liidu vahel. mina sooviksin, et te võimalikult ausalt eh, tooksid esile mitte eh, Liibüa operatsiooni head ja halvad küljed ja ka selle, millised, milline on selle operatsiooni kokkuvõte. ning teine küsimus puudutab seda, millisene on kompromiss erinevat, eh, erinevate organisatsiooni liikmete vahel sõltuvalt nende geograafilisest asukohast see puudutab missiooni nii eh, Liibüas kui ka näiteks Afganistanis, võttes arvesse ka olukorda Süürias ja Somaalias. ning eh, samuti, kuidas te analüüsiksite eh, suhted Venemaaga ja teiste endiste Nõukogude Liidu liikmesriikidega ning milline roll on Türgil selleks, et arendada tema suhteid, suhteid NATO ja Euroopa Liidu vahel ning äh, millisel määral äh, tuleb äh, Ameerika Ühendriikide rolli säilitada ja tugevdada, kui suurel määral on ta peategelane endiselt selles organisatsioonis. me kõik kuulsime, millist, kuidas kritiseeris USA, USA kaitseminister, millist kriitika ka ta lagedale tuli seoses NATO-ga ka ning milline on teie analüüs eh, selle kõige kohta enne järgmist Chicago tippkohtumist? proua Koppa. suur tänu. minu küsimus puudutab tuumarelvi Euroopas, kui olulised on need äh, NATO jaoks, eh, kui, et neid Euroopas endiselt edasi säilitatakse, sest võttes arvesse võimalikke eh, muudatusi NATO vägedes järgmistel aastakümnetel ning samuti ka kaitsekulutuste küsimust. ma ei ja kuidas me suudame garanteerida liikmetele, et nende julgeolek on kaitstud, samas vähendades äh, Äh, tuumarelvade kohalolekut Euroopa pinnal. kuidas te arvate, et ähvardused äh, Põhja-Koreast ja Iraanist võivad selle suunalisi otsuseid mõjutada? Bogdan Krish. suur tänu nende kommentaaride ja reaktsioonide eest NATO peasekretäri kõnele. esi-, esimest korda me kohtusime Washingtonis kaks kuud tagasi, kui me rääkisime sellest, kuidas avalikult tutvustada aruka kaitse kontseptsiooni. ma tahaksin teada, kas selles valdkonnas on mingisuguseid samme astutud, kuna tegu on väga olulise küsimusega ja see peaks olema üks olulisemaid otsuseid, mis Chicagos vastu võetakse. samuti võimekuste küsimus väga oluline on inimestel seda võimekuse küsimust arusaadavalt selgeks teha, nii et mida on selles vallas tehtud. teiseks on veel pisut ebaselge, mis toimub kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teisel ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Afganistanis, kuidas ISAF-i jõud hakkavad seal tegutsema, tundub, et siis peaks missioon, sealne missioon vähenema ja pakkuma ainult toetust Afganistani julgeolekujõududele, kas mingisugune otsus on selles osas vastu võetud enne Chicago kohtumist ja mis saab pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, kui ISAF-i missioon lõpeb, kas siis hakkab to toimuma mingisugune koalitsiooni äh, ka kaitse või kuidas te olete seda ette näinud ning kolmandaks, härra peasekretär, te teate, et teie reform, mis käsitleb peastaabi ja käsuliini ümber tegemist on üldiselt toetust leidnud ning äh, seda tuleks ka avalikult tutvustada, et me ka säilitaksime selle ambitsioonikuse taseme, mida me soovime saavutada ja samuti võimekuste taseme, sest et need olid kõik asjad, mis Lissabonis kokku lepiti tippkohtumisel. seega minu küsimus on järg-, järgmine. kui me räägime struktuurilisest reformist, sellest, mida te NATO-s kavatsete ette võtta, kas ambitsioonid seal jäävad jätkuvalt samaks. Paru, parunes Latford, palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud peasekretär, suur tänu, et te tulite meie juurde täna. mul on sarnane küsimus, nagu teie eelkäijalegi esitasin kuus aastat tagasi. me teeme jätku-uuringut oma kahe tuhande seitsmenda aasta raportile mis käsitles äh, piinamist ja ülelendude küsimust. ma tahaksin küsida NATO raamistikus, eriti mis puudutab kokkulepet kahe tuhande esimese aasta neljandast oktoobrist, kui NATO leppis kokku mõningates tegevustes, näiteks luuretegevuse alase koostöö suurendamine, terrorismi alaste tegevuste võimalikuks kiireks avastamisest ning samuti õhujärelevalve NATO riikide õhuruumis jällegi terrorismi kiiremaks avastamiseks. Te üldiselt teate ju kõik, et NATO on kas ühepoolselt või kahepoolselt aidanud väitid, vältida ebaseaduslikke ülelende ja ka muid ebaseaduslikke tegevusi, sealhulgas ka äh, sealhulgas ka piir, piinamist. mõned riigid, kus on olnud ebaseaduslikud vanglad, näiteks Leedu, soovisid astuda NATO-sse, need vanglad olid seal kahe tuhandete aastate alguses, kaks tuhat üks kuni kaks tuhat neli. kas teil on kunagi olnud võimalik ka kontrollida neid viiteid, et NATO mingisugusel moel oli kaasatud Äh, nendesse tegevustesse. ma ei räägi sõjalisest koostööst siin, vaid ma räägin pigem luurealasest koostööst. kas te olete mingisuguseid juurdlusi selles valdkonnas läbi viinud ja kas te saate meile kinnitada, et NATO ei ole kunagi olnud niisuguste piinamiste, salajaste vanglate ja ebaseaduslike ülelendudega seot-, seotud. aitäh, proua Lohpiila ja ma arvan, et me peaksime ikkagi oma küsimused suunama pigem Chicago tippkohtumisele. aitäh, minu esimene küsimus puudutab sedasama, mida proua Ladford just ütles, sest meil toimus inimõiguste komisjonis kuulamine just äh, CIA, CIA salajaste ülelendude osas ning mind kutsuti sinna ja sellel küsimuses oleme. Teid kutsuti sinna, aga lõppkokkuvõttes otsustasite mitte tulla ning äh, mina tahaksin lihtsalt pöörduda teie poole, et te oleksite nii kena ja vastaksite meie raportööri sellealastele küsimustele. teine küsimus, kas te võiksite natukene täpsemalt selgitada, missugused olid eelmisel nädalal toimunud NATO ja Venemaa vahelise kohtumise tulemused ning kas te võiksite ka öelda, kas NATO kaitsesüsteemi hakatakse arutama Chicago tippkohtumisel, aitäh? härra Pianetta. Itaalia juhataja. suur tänu, peasekretär. Äh, tahaksin teada äh, Euroopa kaitserolli võimalikkusest. me ei tohiks olla ainult kaitsevõime tarbijad, vaid peaksime ka seda pakkuma ning kõik peaksid saama kasu Euroopa paremast kaitsevõimest. niisiis, kas ma tohin teie käest küsida, lugupeetud peasekretär, kuidas teie nende võimalust jagamise ja ühiskasutuse ja jagamise ning äh, aruka luuretegevuse vahelises koostöös just Balkani piirkonnas ning teine küsimus. mis mõju on sellel, et Venemaa Chicagos kohal ei ole, mis te arvate sellest? ja kui palju NATO-le teeb muret Venemaa puudumine sellelt tippkoht-? suur tänu, nüüd ma sulge-, lõpetaksin kõnelejate nimekirja ja annan taas sõna härra peasekretärile. You suur tänu teile teie küsimuste eest. kõigepealt vastused härra Salafrankale. milliseid õppetunde mm, võiks saada meie Liibüa operatsioonist, see, vastaksin sellele öeldes, et meil on kaks olulist õppetundi Liibüast. kõigepealt see, et Euroopa äh, liitlastele koos äh, Kanadaga äh, äh, anda kõige, võtta endale liidri roll sellise olulise operatsiooni korraldamisel ning see on kahtlemata positiivne kogemus Liibüa operatsioonist. hoolimata majanduslikest raskustest Euroopa hakkas tegutsema ning võttis vastutuse selle operatsiooni eest enda peale. teine õppetund oli see, et Euroopa liitlastel puuduvad olulised sõjalised vahendid. kui Euroopa peab eh, rahvusvahelises kriisihaldustegevuses osalema, siis me peame investeerima neisse olulistesse vahenditesse. näiteks üks neist on õhus tankimine ma, mul oleks väga hea meel selle üle, kui Euroopa Liit läbi Euroopa Katseagentuuri eh, võtab endale in-, algatuse enda peale jagamise ja koondamise osas, et selliseid vahendeid hankida. teine oluline vahend on jälgimise eh, luure tegevusvahendid ehk siis eh, mehitamata lennukid, meil on Euroopal seda vaja. ma kutsuksin üles meie eh, liitlasi, et nad suurendaks oma sõjalist võimekust neis valdkondades. Need oleks siis need suuremad õppetunnid eh, meie Liibüa operatsioonist. Te küsisite ka seda, kas oleks võimalik NATO-t ette kujutada sarnastel äh, operatsioonidel Süürias ja Somaalias näiteks, nagu te mainisite. Somaalias äh, toimub äh, Aafrika Liidu poolt algatatud organisatsioon, meie mõnel määral toetame seda operatsiooni, kuid Aafrika Liit on siiski see, kes peamiselt tegutseb ja ma arvan, et selline lähenemine on ka õige. mis puudutab Süüriat, siis meil ei ole mitte vähimatki kavatsust Süürias sekkuda. väga tihti tekib küsimus, miks Liibüa, Liibüa ja mitte Süüria, vastus on selge. Liibüas oli meil ÜRO mandaat, praegusel hetkel Süürias seda ei ole ning lisaks sellele Süüria on täiesti teistsugune juhtum. see on märk palju komplitseeritum poliitiliselt, ka usuliselt ning ka äh, etniliselt. see on põhjus, miks regionaalsed lahendused re, piirkonna riikide poolne osalemine on õige samm edasi. leian, et on väga kahetsusväärne, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei suutnud kokkuleppele jõuda eh, õiguslikult siduva resolutsiooni vastuvõtmisel. kuid mul on hea meel selle üle, et ÜRO Julgeolekunõukogu kõik liikmed toetasid äh, eesistujariigi mm, deklaratsiooni, mis on nüüd Annani äh, plaani aluseks. ma loodan, et tänu Annani plaanile on võimalik leida poliitiline rahumeelne lahendus Süüria probleemidele. kutsun üles Süüria valitsust, äh, ta võtaks kuulda Süüria rahva eh, nõudmisi ja mm, demokraatliku õigusriigi järele. mõistan sügavalt hukka eh, Führi valitsuse rünnaku rahulike meeleavaldajate vastu. küsisite ka Türgi ja NATO ja Euroopa Liidu suhete kohta. Te kõik teate, et eh, Euroopa Liidu ja Türgi vahelised suhted ei ole nii head, kui nad võiks olla, kuid selles ei saa süüdistada ainult Türgit. mina esitasin pragmaatilised ettepanekud selle kohta, kuidas oleks võimalik liikuda edasi. konkreetselt eh, olen ma soovitanud, et Euroopa Liit eh, mm, eh, üritaks luua spetsiaalsed kokkulepped Euroopa Kaitseagentuuri ja Türgi vahel. teisest küljest peaks Türgi loomulikult aktsepteerima seda, et koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel tähendab seda, et selles osalevad kõik kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki, minu meelest on see väga mõistlik ja tasakaalustatud pakett, mis võib meile aidata liikuda edasi. praegusel hetkel ei ole kahjuks seda osana näha olnud. lõpuks te küsisite USA rolli kohta NATO-s. ei ole ju midagi, ei ole uudis see, et Ameerika Ühendriigid on kõige olulisem liitlane NATO-s, domineeriv liitlane. oleme näinud arenguid pärast äh, külma sõda ning äh, see on muutnud asja veelgi selgemaks. Ameerika Ühendriikidele langeb lõviosa kogu julgeoleku koormast, kui nii võib öelda. praegusel hetkel Euroopa Liitu kuuluvad NATO liitlased eh, on, moodustavad kõigest kakskümmend protsenti kaitsekulutustes eh, kogu eh, NATO-s. see on kogu info, mida meil vaja on. nii et kuidas edasi liikuda Euroopa, eurooplased peavad eh, investeerima oma võimekuse suurendamisse ning praegusel raskel ajal on meil vaja eelkõige suuremat eh, rahvusvahelist koostööd ehk siis eh, nutikat kaitsepoliitikat ehk mida Euroopas kutsutakse koondamine ja jagamine. küsiti raketikaitse kohta. lubage rõhutada, et seda, see ei ole suunatud ühegi konkreetse riigi vastu, see on suunatud ohu vastu, ükskõik kust see siis pärit on. üle kolmekümnel riigil maailmas on välja töötatud eh, raketikaitsetehnoloogia eh, või vähemalt nad üritavad seda saada. mõnel on võime ka rünnata NATO territooriumi, sellega seoses otsustasime me NATO, eh, eh, NATO-l põhineva raketikaitsesüsteemi, see ei ole ühegi riigi vastu, vaid, vaid konkreetse ohu vastu suunatud. ning eh, järgmine kõneleja küsis, milliseid samme on astutud selleks, et nutika kaitsesüsteemi väljatöötamiseni jõuda. oleme teinud, astunud konkreetseid samme ette valmistades NATO tippkohtumist Chicagos järgmisel kuul. seal on meil eh, üle kahekümne konkreetse riikliku projekti. oleme kasutanud ära viimased eh, kuud selleks, et eh, välja selgitada, millistel riikidel on välja töötatud rahvusvahelised projektid ning need katavad väga laia valdkonnad, valdkondade võrgu, mis puudutavad logistikat, tehnilist hooldust, tehniliste vahendite korrashoidu ja nii edasi, see kõik on võimalik, kui me jagame oma vahendeid. mis puudutab Afganistani, milline on missiooni profiil äh, enne kahe tuhande neljateistkümnendast aastat? on selge, et äh, NATO poolt äh, läbiviidav koolitusmissioon jätkub. ISAF-i, ISAF-i missioon jätkub, lõpeb, kuid meie tegutseme kohapeal koolitusvaldkonnas edasi pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat. kuidas täpselt selle üle toimuvad läbirääkimised, kuid äh, koolitusmissioon äh, Afgaani kaitsevägede välja koolitamisel jätkub. see ei ole vabatahtlike koalitsioon, vaid see on NATO poolt läbiviidav äh, koolitusmissioon. me samas arutame siiski seda, kas meil on vaja lisavahendeid selleks, et oma äh, koolitajaid kaitsta, paremini aidata äh, Afgaani kaitseüksusi. selle otsustatakse Chicagos. mis puudutab NATO reformi, siis ambitsioonikus ei ole kuhugi kadunud, me oleme täpselt sama ambitsioonikad kui enne, kuid me viime läbi reforme selleks, et meie struktuurid oleks efektiivsemad. et äh, me saaks äh, olla sama ambitsioonika tulevikus. proua Ladford küsis äh, NATO artikli viis kasutamise kohta see eh, puudutas siis eh, kaheteistkümnendat septembrit kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, päev pärast eh, New Yorki ja Washingtoni terrorirünnakuid. ma võin teile öelda, et me üritame Eh, välja töötada eh, terrorirünnakule eh, järgnevat operatsiooni ning selles osas me tegutseme praegu veel Vahemere piirkonnas. me oleme sellega juba minevikus tegelenud, tegeleme ka praegu, ma kinnitan teile, et, et NATO ei ole olnud kaasatud ega kavatse eh, osaleda illegaalsetes tegevustes, nagu te vihjasite. Prolohvier küsis eh, NATO ja Venemaa kohtumise kohta möödunud nädalal. toimumine oli väga huvitav, kus me vaatasin, milliseid edusamme on tehtud NATO-Venemaa vahelistes, vahelises koostöös, kus oleme näinud silmatorkavat äh, arengut äh, Venemaa ja NATO vahelistes suhetes, meil on tõustatud koostöö Afganistanis, venelased äh, on meil võimaldanud näiteks transiidi võimaluse, meil on näiteks piraatluse ja terrorismivastane koostöö, nii et me oleme näinud tõhe, tugevdatud koostööd NATO ja Venemaa vahel on mõningaid küsimusi, mille osas me nõus ei ole, näiteks Gruusia. me nõuame, et täielikult respekteeritakse Gruusia suveräänsust ja territoriaalset ühtsust. raketikaitsekilp on teine küsimus, mille osas me kokkuleppele ei jõua, oleme kutsunud neid üles, et nad meiega koostööd teeksid, kuid me ei ole kahjuks erilisi edusamme saavutanud. samas läbirääkimised jätkuvad, ma loodan, et ühel, et kunagi me suudaksime eh, kokkuleppele jõuda ka raketikaitse küsimustes, kuid üldiselt meie möödunud nädalane kohtumine oli väga positiivse iseloomuga. Rabionetta küsis eh, eh, kuidas toimib koondamine ja jagamine ja nutikas kaitse näiteks Kosovo ja äh, Balkani küsimustes, ma võib-olla laiendaksin seda pisut. tahaksin rõhutada seda tihedat koostööd NATO ja Euroopa Liidu vahel. ning kui nüüd ma täiesti aus olen, siis äh, ma olen väga mures selle pärast, et Euroopa äh, Liidu missiooni alarahastatakse. praktiliselt tähendab see seda, et äh, see mõjutab äh, sügavalt NATO-t, sest äh, meie ja operatsioon muutub, me peame endale võtma ülesandeid ja ka vastutust, mida me pole enne ette näinud. eriti puudutab see Kosovo põhjaosa me arvame, et meil on vaja tihedat koostööd, et äh, olla kindlad, et tööjaotus on äh, toimiv Euroopa Liidu ja NATO vahel ning me sooviksime näha tugevat rolli Euroopa Liidus. nii et ma loodan, et kasutate oma mõjuvõimu selleks, et EULEX äh, saab piisavalt vahendeid ning lõpetuseks te küsisite Venemaa kohta ning Chicago tippkohtumise kohta. tõsi on see, et NATO-Venemaa tippkohtumist kui sellist ei tule. ma rääkisin vali-, ametisse valitud presidendi Putiniga nüüd paar nädalat tagasi, me jõudsime järeldusele, kuna nende poliitiline agenda Venemaal on väga, eh, väga tihe, kuna ta astub ametisse Venemaa presidendina vaid mõned nädalad enne NATO tippkohtumist. ei ole see eriti praktiline eh, NATO-Venemaa tippkohtumine korraldada eh, Chicagos, kuid eh, otsustasime kahepoolselt kohtuda nii ruttu kui võimalik ning nagu ma ka ütlesin, oli meil vestlust paar nädalat tagasi, suhted eh, Venemaaga ei sõltu ühest kohtumisest. me kohtus, kutsusime näiteks Venemaa meie IECF eh, kohtumisel osalema Chicagos, nii et eh, me kindlasti jätkame oma dialoogi Venemaaga, suur tänu teile! Oh, the next speaker is uh, Mr. Tannock. härra Tannock, palun suur tänu, härra esimees. tere tulemast. meie Euroopa konservatiivide grupi poolt minu arust Liibüas oli täiesti selge, et kõiki ülesandeid ei suudetud täita, oleks tarvis olnud rohkem maismaajõudusid, kas te olete sellega nõus ning minu arust on praegusel hetkel liiga palju Al-Qaeda kätte sattunud kergrelvi. see tekitab meile kõikidele muret. nüüd Chicago kohta lugesin just, et Ameerika nõustus just lükkama edasi oma lahkumise veel kümne aasta võrra, minu arust on see väga hea. võib juhtuda, et Afganistanist saab niisugune koht, kus lääneriigid kogu aeg peavad julgeoleku eest vastutama ning juhul, kui Afganistan ise jääb loorberitele puhkama ja, ja tegelikult ei tee neid tõsiseid pingutusi, mis neil on vaja, et ise seal rahu säilitada. kuidas te näete olukorda kahe tuhande neljateistkümnendast aastast edasi? seal on niisugused jõud nagu Pakistan, Hiina ja India. kas mingisugune dünaamiline muutus tekib pärast ISAF-i mandaadi lõppemist ning viimane CSTP ja NATO vaheline kattumine. meil on mõningad asjad Atalanta ja me, veel mõned, kuhu äh, CSTP ja NATO mõlemad väga aktiivselt investeerivad, tähendab, võttes arvesse seda, et praegu on meil kasinusmeetmed kõikides ministeeriumites ning kõikides liikmesriikides, kas on tõesti väga õigustatud see, et mitmetes valdkondades kaks organisatsiooni teineteist äh, duplikeerivad? nüüd härra Sarjus Volski, NATO delegatsiooni juht, lugupeetud peasekretär, tere tulemast Euroopa Parlamenti ja kõigepealt soovin teid õnnitleda selle eest, et NATO tunneb iseennast palju paremini kui meie praegu siin. Te olete, räägite, rääkinud NATO ja Euroopa Liidu vahelisest koostöö suurendamisest, sellest on räägitud juba vä väga palju, aga olukord ei ole sugugi paranenud ja ma tahaksin teada, kuidas te seda konkreetselt ette näete ning kuidas võiksid ülesanded jaguneda Euroopa Liidu ja NATO vahel. teine küsi-, küsimus on see, et Euroopa Liit on kohutavalt suures kriisis, nagu me kõik teame, see mõjutab ka kaitse-eelarvet ning missuguseid lahendusi te selleks ette näete, sellepärast et sellel on ka pikaajaline mõju nii Euroopa Liidu kui NATO kaitsetegevusele, aitäh! härra Singeris, kes on Leedust ja esindab sealset välisasjade komisjoni. lugupeetud peasekretär, lugupeetud härra Brock mina olen NATO uus liikmesriik. me, meie naaber on endine Kaliningradi enklaav, Königsbergi ala ning täiesti uued arengud toimuvad seal selle väikese enklaavi sees, mis on enklaav keset Euroopa Liitu ja keset, ja keset NATO riike. Te rääkisite sissejuhatuses ka Venemaa ja NATO koostöökoosolekust suurepärane, te nimetasite seal äh, meetmeid narkovastaseks võitluseks ja ka mitmeid muid meetmeid, samuti transporti Afganistanis. aga kui me räägime siseasjadest NATO territooriumi ühtsest julgeolekust, kogu, kõikide NATO NATO-sse kuuluvate riikide piiri, piiridesiseselt ühtsest julgeolekust, aga nüüd paigutatakse Kaliningradi piirkonda uusi rakette ning see ei ole sugugi hea. see tekitab julgeolekuohu ja ma tahaksin küsida, mis on teie seisukoht Kaliningradi äh, piirkonna osas ja kuidas te kavatsete reageerida sellele täiesti uuele arengule sealkandis, suur tänu! suur tänu, ütleb äh, proua Lösing, ma tahaksin raketitõrje kohta ühe täpsustava küsimuse küsida. oktoobris kaks tuhat kümme rääkisite te, härra Rasmussen, sellest, et äh, lisakulud on umbes kakssada miljonit eurot raketitõrje jaoks. nüüd äh, NATO siseuuringud ütlevad, et see number on liiga madal. millisest summast te nüüd siis lähtute? ja veel üks küsimus, mis puudutab tuumapoliitika ülevaatamist. kas äh, on juba praegu näha, äh, milline võiks olla tuumastrateegia ülevaatamise tulemus, see puudutab ju seda, kui palju meil on tuumarelvasid Euroopas. milline on teie seisukoht ja kas te leiate, et tuumarelvad tuleks Euroopast kaotada? ja veel üks küsimus Afganistani kohta. Te rääkisite räägite väljaõppeoperatsioonist, kas see peaks olema siis äh, ühe NATO operatsiooni raames ja kas ma sain teist õigesti aru, et väljaõppeoperatsiooni puhul te jäätegi ainult väljaõpetamise juurde ja et äh, enam ei ole sellesse operatsiooni kaasatud siis ka nii-öelda sõjaväelised äh, operatsioonid ja ma tahaksin teada, kuidas või millistest operatsioonidest te tulevikus äh, lähtute Afganistanis? suur tänu, ma arvan, et kõik fraktsioonid on sõna saanud, ütleb härra Prokk, meil on ikka veel väga palju kõnelejaid ja olete nõus, et järgnevad kõnelejad saavad poolteist minutit aega. ja järgmisena härra Liisek, palun. suur tänu, härra esimees, härra peasekretär, julgeoleku ja kaitse allkomisjoni aseesimehena tahaksin teile öelda, et teie sõnad, härra peasekretär, on väga ähm, tähtsad ka minu allkomisjoni jaoks, koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames. Euroopa Parlamendi raport, äh, mis paar kuud tagasi äh, vastu või ja mille koostas äh, Julgeolekuallkomisjon näitas, kui tähtis on see küsimus ja sellepärast ma hindasin väga seda, mida te ütlesite, härra peasekretär. meil on väga hea meel, et koostöö Euroopa Liidu ja NATO vahel on paranenud nii Afganistanis, Somaalias ja tegelikult igal pool, kus Euroopa Liit ja NATO üheskoos toimivad on olnud probleeme meil minevikus, kuid olukord on paranenud. mul on küsimus, mis puudutab Gruusiat. kas Gruusia küsimus tõstetakse nii äh, Chicago tippkohtumise raames? Gruusia puhul on tegemist riigiga, mille puhul äh, me Bukarestis jätsime ukse paokile. olukord on ikka veel väga kompleksne ja ma tahaksin teada, kas Gruusia küsimus tõstatakse Chicagos ja kui jah, siis kuidas. suur tänu. järgmisena härra äh, Pro-, Trooba Slovakkiast. suur tänu, härra esimees, härra peasekretär. ma tahaksin küsida selle äh, Vahemerel toimunud traagilise sündmuse kohta, kuhu olid kaasatud sisserändajad ja see paadiõnnetus. ma tean, et NATO-t ei peaks süüdistama selles juhtumis, kuid siiski mulle tundub, et pädevused ei ole piisavalt selgelt ära jagatud, eriti ses osas, kuidas neid tulevikus jagatakse. ja küsimus on selles, et kuidas NATO kavatseb hoolitseda selle eest, et selliseid juhtumeid tulevikus ei toimu ja kuidas NATO-s seda küsimust arutatakse. suur tänu! härra Kirillov. suur tänu ja härra Kirillov, palun. suur tänu, härra esimees, härra peasekretär, suur tänu teie sõnade eest, suur tänu, et tulete, tulite täna siia ja annate selgeid vastuseid. olen täiesti nõus teie hinnanguga selle kohta, et meil on vaja Euroopa jaoks ettevaatavat strateegiat. mul on teile üks küsimus. mõeldes nüüd selle peale, et, et on näha selget äh, tendentsid äh, USA oma sõjaväelised huvid äh, ja tegelikult ka äh, üksuseid on järjest rohkem Aasiasse suunanud. tuleb mõelda selle peale, et Euroopa puhul jääb Euroopa, et teatud probleemide puhul Euroopa jääb üksi, nagu näiteks Liibüa puhul. tahaksin teada, kas seda küsimust arutatakse ka Chicago peakohtumisel? tippkohtumisel. jah, te rääkisite siin jõudude koondamisest ja teatud küsimustes on seda isegi saavutatud. Teil ei ole kohe kindlasti võimalik siin konkreetseid andmeid anda, aga äh, mi-, kas te arvate, et tulevikus on ähm, Euroopa võimeline ka ise selliseid suuri operatsioone läbi viima? suur tänu ja härra Tahv, palun! suurim sõjaväeline oht tuleneb suure tõenäosusega arengutest Iraanis. kas te ei arva, et oleks olnud mõistlik Iisraeli kutsuda Chicago tippkohtumisele? arvestades, et see kriitiline olukord on veelgi halvenenud. ja kas on tõsi, et Türgi oli tookord selle vastu ja blokeeris selle otsuse vastuvõtmise, et Iisraelit kutsuda Chicago tippkohtumisele. ja Türgi puhul kas me võime Türgit pidada NATO võtmetähtsusega partneriks? mõeldes selle peale, et meil on siin probleeme olnud äh, Türgi peastaabi kolleegidega. suur tänu, ütleb proua Brandner, kaks lühikest küsimust proua Lösing mainis tegelikult juba seda. oleks väga tähtis, kui te raketitõrjekulusid võiksite täpsemalt selgitada ja mis territooriumid on kaasatud, kas NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigid või on mõned alad, mis jäävad raketitõrjest kaitsmata. ja teiseks seesama sisserändajate paat äh, Vahemerel. kas NATO on alustanud sisemisi uuringuid äh, kas äh, hakatakse üle vaatama sisemisi eeskirju ja kas te olete valmis meile andma ka informatsiooni nende menetluste tulemustest? jah yeah, um,, thank you very much. jah, suur tänu kõigepealt mul tuleb väga lühidalt vastata, sest aeg on otsas, annan endast parima härra Tänok, te olete mures Afganistani pärast, et äh, sellest saab, et sellest võib kujuneda klanniriik. ma ei usu, et me peaksime seda küsimust selle nurga alt vaatama. ilmselgelt Afganistanil on vaja meie abi ja seda ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat need ajakirjandusartiklid, millele te viitasite, on seotud äh, praegu kestvate läbirääkimistega USA ja Afganistani vahel, selleks et välja töötada pikaajalist strateegilist partnerlust äh, USA ja Afganistani vahel. mina arvan, et selline pikaajaline partnerlus annab selge ja julgustava signaali Afganistani rahvale ja ka Afganistani naabritele. ja samamoodi antakse ka selge sõnum Afganistani vaenlastele, et neil ei ole võimalik Äh, lihtsalt istuda ja oodata, kuni äh, rahvusvahelised üksused on Afganistanist läinud ja siis oma äh, kuritegudega jätkata. ei, me jääme sinna ja aitame Afganistani isegi siis, kui Afganistan on ise võtnud vastutuse oma sisejulgeoleku eest. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast Afganistani äh, julgeolekujõud vastutavad äh, täielikult äh, julgeoleku eest, meie oleme seal, et abistada, aga Afganistani jõud vastutavad, tegemist on suveräänse riigiga, äh, mis vastutab ise oma julgeoleku eest. ja ma arvan, et sellel on ka positiivne mõju kogu piirkonna dünaamikale sest Afganistani naabrid, eriti just Pakistan, on mures tulevaste arengute pärast Afganistanis. ja seepärast on väga tähtis naabritele kinnitada, et me ei, pärast lahkumist ei jäta sinna maha julgeolekuvaakumit. Afganistanist ei saa läbikukkunud riiki, vaid Afganistan toimib äh, päris korralikult ja on võimeline ise vastutama oma julgeoleku eest ja seda tänu sellele, et julgeolekujõud on äh, korralikult äh, välja õpetatud. jah, tegemist on suure väljakutsega, aga me oleme valinud õige tee. me nägime tegelikult natukene aega tagasi päris õudseid rünnakuid Kabulis, kuid me nägime, et Afganistani julgeolekunõud said nende probleemidega päris hästi hakkama ja et nende tegutsemine oli professionaalne, nii et äh, tegemist oli hea uudisega ja ma olen üpris veendunud, et nad on võimelised julgeolekuolukorraga hakkama saama siis, kui ISAF-i operatsioon lõpeb kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus, sellepärast et me jääme abijõuna siiski veel kohale. ja rahvusvaheline üldsus on võtnud endale kohustuse hoolitseda öö, hoolitseda Afganistani julgeolekujõudude rahastamise eest ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat kui ISAF-i operatsioon lõpeb kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, siis on meil umbes kolmsada viiskümmend tuhat äh, inimest Afganistani julgeolekujõududes ja see number on, on kindlasti suurem kui see, mida Taani valitsus rahastada ja sellepärast rahvusvaheline üldsus võttiski julgeolekukonverentsile endale kohustuse rahastada julgeolekujõudusid ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. nii et selle toetuse ja selle pühendumusega, arvan mina, on võimalik Afganistanil ise hakkama saada, aga see ei tähenda, et Afganistan oleks üksi jäetud, me aitame. nüüd NATO ja Euroopa Liit äh, ja ühine julgeoleku ja kaitse poliitika, ma arvan, et me tõesti peaksime topelttööd vältima, peaksime vältima võitlust, konkurentsi, me peaksime aitama üksteist, hoolitsema selle eest, et on selge, mida teeb Euroopa Liit ja et see on lisandiks sellele, mida teeb NATO ja vastupidi. ja tegelikult ma arvan, et asjad on päris hästi selles mõttes jah, need üleüldised poliitilised väljakutsed, kui me räägime Euroopa Liidus ja NATO suhetest. personali tasandil on meie koordineerimistöö väga tihe ja seda siis kokku lepitud poliitilises raamistikus. ning see tähendab seda, et kui me räägime NATO nutika kaitseoperatsioonidest ja Euroopa Liidu jõudude koondamise ja jagamise algatustest, siis koostöö on olnud suurepärane. me oleme üksteise tööd täiendanud. härra Sarjašvolski härra Sarasvalski küsis minult, kuidas ma näen seda ülesannete jagamist ja personali jagamist NATO ja Euroopa Liidu vahel? ma mainisin juba ühte konkreetset näidet, see oli see eh, sama lennukite õhus tankimise projekt NATO puhul me oleme võimelised seda tegema, sellepärast et NATO, vabandust, USA-l on need lennukid olemas, tankimislennukid, kuid probleeme on äh, Euroopaga. miks tööd dubleerida? tegemist on selgelt Euroopa vastutus oleva küsimusega ja see on tegelikult äh, Euroopa äh, kaitseagentuuri ülesandeks ja meil on väga hea meel, et see agentuur selle algatuse tegi, tegemist on täiesti konkreetse näitega. aga üleüldisemalt meie valdkonnad on tihti samad. Afganistanis Euroopa Liidul on politseioperatsioon, meil on sõjaväeline operatsioon, Kosovos Euroopa Liidul on õigusriigi põhimõtete kaitsmise operatsioon, jällegi politseioperatsioon, meil on sõjaväeline operatsioon see on näide ülesannete jagamise kohta ühes piirkonnas. ma kujutan ette, et Euroopa Liidu jaoks Aafrika on võib-olla tähtsam kui NATO jaoks. nii et kui me räägime piirkondadest, geograafiast, konkreetsest pädevusest, võimsusest, rollidest, siis ma arvan, et meil on võimalik ülesandeid jagada ja topelttööd vältida. Te küsisite ka eelarvede, eelarvete kärpimise mõjudes kohta ja mina vist juba ütlesin, et me tõesti peaksime mitte ainult keskenduma riiklikele lahendustele, vaid siiski rahvusvahelistele lahendustele, sest saate isegi aru, et igal riigil ei ole võimalik korralikku sõjaväelennuparki ähm, endale osta, aga väga tähtis on teha koostööd. väga konkreetseks näiteks on transpordilennukid, nad on väga kallid. C äh, seitsekümmend transpordilennukite äh, Äh, algatus on meil, meil on äh, kümme NATO riiki pluss Rootsi ja Soome, kes ei ole äh, NATO liikmesriigid. me oleme algatanud ühise projekti selleks, et osta kolm C seitseteist transpordilennukid, mida need riigid ise ei saaks endale osta. nüüd ostetakse kolm tükki kaheteistkümnele riigile ja neid lennukeid jagatakse. see on suurepärane näide nutikate kaitseprogrammide kohta ja ma arvan, et seda tuleks, selliseid programme tuleks läbi viia ka teistes valdkondades. härra Singeris. Kaliningradi kohta ja sealsete baaside kohta. tõesti, tegemist on mureküsimusega. see küsimus äh, tõstatati ka NATO Venemaa nõukogus, sest me räägime lihtsalt äh, siiralt kõikidest küsimustest. ma arvan, et äh, see on täielik raha raiskamine, kui venelased otsustavad äh, Äh, luua sinna selge rünnakubaasi, mis oleks NATO vastu, sellepärast et NATO-l ei ole mitte mingit äh, põhjust ja kavatsust Venemaad rünnata, nii et see oleks äh, raha raiskamine, ma isegi ei tea, kui palju raha tuleks investeerida sellise sõjaväebaasi äh, ründebaasi loomiseks. tegemist on kunstliku vaenlasega, keda tegelikult ei ole olemas. ja seda raha oleks võimalik palju paremini kulutada sotsiaalse ja majandusliku arengu tagamiseks Venemaa ühiskonnas, nii et see oleks minu kommentaariks. proua Lösing mul ei ole uusi numbreid teile esitleda, need on samad lisakulud selleks, et äh, praegune rakettitõrjesüsteem ühendada uuega selleks, et meil oleks luu-, võimalik luua süsteem, mis äh, äh, kaitseks kõiki NATO riike ja kataks kilbiga kõik NATO Euroopa liitlased see lisakulu oleks kakssada miljonit eurot. mul ei ole tõesti teile uusi numbreid anda, nii et äh, jäägem nende numbrite juurde. aga see ei ole veel kõik, sellepärast et natuke väga-väga pikka aega tagasi NATO liitlased võtsid kohustuse investeerida algsesse raketitõrjesüsteemi selleks, et kaitsta üksusi me võtsime selle kohustuse ammu ja kulun umbes kaheksasada miljonit eurot. ja sellele lisaks tuleksid kakssada miljonit eurot ja meil oleks võimalik seda kilpi suurendada äh, mitte ainult sõjaväebaaside kaitseks äh,, kaitsele, vaid kogu, kõikide riikide kaitsele ja minu arvates on tegemist ka suurepärase ettepanekuga äh, nüüd äh, küsimus selle kohta, milline on meie tuumastrateegia. jah, mulle tõesti meeldis, kui tuumarelvade osakaalu vähendataks, kuid siis tuleb meil väga selgelt vaadata äh, Venemaa taktikaliste äh, tuumarelvavarudele sel ajal, kui NATO liitlased on suurel määral vähendanud tuumarelvade varusid pärast äh, külma sõja lõppu, siis Venemaa puhul see nii ei ole. nii et tõesti, siin on näha väga suurt lõhet ja kui me soovime tuumarelvade varusid vähendada, mis oleks suurepärane, siis tuleb meil hoolitseda selle eest, et seda tehakse nii-öelda tasakaalukalt, et mitte ainult NATO poolt, vaid ka Venemaa poolt. Afganistan väljaõppeoperatsioon jääb väljaõppeoperatsiooniks, kuid otse loomulikult meil tuleb kaitsta äh, väljaõpetajaid ja me praegu mõtlemegi praegu, kuidas oleks võimalik seda teha. me ei ole naiivsed, meil tuleb hoolitseda selle eest, et äh, väljaõpe toimuks tõesti ka turvaliselt. härra Lisek küsis Gruusia kohta. ma arvan, et äh, me Chicago tippkohtumisel saadame väga julgustava sõnumi Gruusiale. ma tahaksin toonitada, et äh, Chicago tippkohtumine ei ole mingi laienemistippkohtumine, uusi liitumiskutseid ei anta ei Gruus-, Gruusiale ega ka ühelegi teisele kandidaatriigile. kuid Gruusia on väga palju ära teinud selleks, et reforme läbi viia ja otse loomulikult äh, meie tippkohtumise äh, resolutsioonis mainitakse ka Gruusia jõupingutused ära. härra Trober, Troba küsis sellest äh, õnnetusest põgenikepaadi kohta ja proua Brandner mainis seda küsimust samuti. tegemist on otse loomulikult väga traagilise õnnetusega kuid kõigepealt lubage mul toonitada, et NATO liitlased tegid väga palju selleks, et päästa elusid eh, Liibüa operatsiooni käigus. meil oli tegelikult ära võ-, võimalik ära hoida veresaun Liibüa rahva kallal. ja me tegime väga palju selleks, et inimesi päästa. liitlaste laevad osalesid äh, umbes kuuesaja inimese päästmises. nii et ma tahaksin, et te teaksite, et see oli ka meie Liibüa operatsiooni põhiliseks eesmärgiks, päästa elusid. me tegime väga palju selleks, et anda informatsiooni Euroopa Nõukogule, mis uurib seda õnnetusjuhtumit ja tahaksin toonitada ka seda, et äh, me oleme ikka veel äh, valmis andma kogu informatsiooni edasi, mis meil on, juhul kui seda palutakse ja see oleks siis ka minu vastuseks proua Brandnerile. härra Truuba küsis, et mida meil oleks võimalik teha selleks, et selliseid õnnetusjuhtumeid tulevikus ära hoida ma ei usu, et tegemist oleks äh, ülesandega, mida peab tegele-, millega peab tegelema esmajärjekorras, see on NATO. tegemist on tegelikult üldise probleemiga ja see on tegelikult ka ähm, üldine vastutus, äh, see ei ole nüüd otseselt NATO vastutus, kuid äh, otse loomulikult liitlaste laevad peavad samuti oma vastutust kandma ja teevad ka seda, nii nagu seda teevad kõik ülejäänud äh, mereväe üksused. härra Kirillov küsis uue USA kaitsestrateegia kohta kus on äh, rohkem keskendutu, keskendutud äh, Aasiale ja te küsisite, et kas äh, Euroopa jäetakse nüüd kõrvale ja et kas Euroopa peab nüüd hakkama omapäi neid rahvusvahelisi kriise lahendama, nagu näiteks Liibüa kriis. esiteks, ma arvan, et on täiesti loomulik, et USA tähelepanu on nüüd keskendunud Aasiale ja Vahemere regioonile ja uutele siirderiikidele, see on ka Euroopa huvides. aga tegemist on USA kaitsestrateegia integreeritud osaga, et USA ähm, jätkab ka oma pühendumust tagamaks äh, Atlandi üleseid suhteid ja sellele lisaks äh, USA investeerib ka raketikaitsesse, ähm, USA äh, osaleb ka äh, NATO kiirreageerimisüksuste moodustamisel, nii et Atlandi-ülesed suhted jäävad sama tugevaks, kui nad olid minevikus. ajad muutuvad ning meil kõigil tuleb kohaneda uute julgeoleku väljakutsetega. Andrew Duff küsis minu käest, kas on mõeldud ka selle peale, et Iisrael kutsuda NATO tippkohtumisele Chicagos. ei, me ei ole selle peale mõelnud ja täpselt samal põhjusel võin teile ka selgelt öelda, et Türgi ei ole blokeerinud selle kutse esitamist, sest me isegi ei ole mõelnud Iisraeli kutsumise peale ja mis puudutab äh, praegust äh, probleemi si-, Türgiga, siis äh, NATO ei tegele Türgi kohtusüsteemi küsimustega, tegemist on Türgi siseküsimusega, NATO ei ole sellesse kaasatud ja see on küsimus, millega tegelevad Türgi ametivõimud ja lõpetuseks, proua Brandner, ma arvan, et äh, raketitõrjekulude küsimusele ma juba vastasin ja nüüd see territoorium, äh, millega kilp kaet-, äh, mis, see territoorium, mis kaetakse kilbiga, ma arvan, et tegemist on Euroopa NATO liitlastega, kes kaetakse see on vähemalt see, mille me oleme praegusel hetkel paika pannud ja äh, see on see, kuidas me oleme kilbi suuruse defineerinud. neli lühikest küsimust veel, ütleb härra esimees, kas teil on aega vastata ja härra Rasmussen vastab, et jah. nii et neli lühikest küsimust, vähem kui üks minut aega teile küsimuste esitamiseks. härra Popovski välisteenistusest on äh, siinkohal, aga ta peab minema ka järgmisele kohtumisele koos härra Rasmusseniga. nii et ta võib võib-olla hiljem küsida selle küsimuse teie käest, äh, kuna meil on enne Chicago tippkohtumist veel kaks äh, koosolekut, siis on võib-olla võimalik need küsimused hiljem esitada. proua Šaake kõigepealt. suur tänu minu küsimus eh, on sarnane Andrew Duffi küsimusele, ma kirjutasin samuti selle kohta artikli möödunud nädalal. Te rääk-, ütlesite, et te, et te usute väiteid ehm, Türgis, ehm, mis puudutasid siis, ehm, mis puudutasid siis vandenõud eh, ja nii edasi. Te ütlesite, et see on siseasi, kuid samas eh, tegelikult Türgi usutavus on siin võtmeküsimus, kas NATO võiks näiteks saada vaatlejad sinna, et äh, kohtuprotsessid äh, toimuksid vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja et need tõsised süüdistused äh, ei, et need ei esitataks ebaõiglaselt ja kui nad osutuvad tõeks, et nendega, et, et, et käsitletakse õiglaselt. härra Paskü, suur, Pasku, suur tänu mis puudutab Ameerika Ühendriikide küsimust, siis meil oleks vaja pisut äh, paremat, paremat äh, nägemust asjad, äh, asjast te jätkata nagu alati. kas te arvate, et liitlased on teadlikud vajadusest kombineerida visiooni tavapärase tegevusega? kas on meil võimalus oma senine nägemus ümber vaadata?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 väidetavalt äh, olid äh, teatud probleeme näiteks äh, Balti õhuruumi patrullimisega ning mis puudutab Liibüa operatsiooni, siis minu jaoks Liibüa operatsioon näitas seda, et väga palju on erinevaid poliitilisi nägemusi NATO-s. ma muidugi mõistan peasekretäri seisukohti ning sinu optimistlikku nägemust selle eest saategi palka, kuid minu meelest sõjaliselt saab olnud eriti edukas. Καλώς ορίσατε κύριε Ρασμούσεν. Έχω τρεις μικρές ερωτήσεις. Άκουσα την λαμπρή... Suur tänu. Mul kolm lühikest küsimust. Ma ei kuulnud äh, seda analüüsi selle kohta, et äh, te ütlesite siin, et Kreeka, vabandust, et Venemaa võiks tõesti rohkem äh, investeerida sotsiaalsete ja majanduslike küsimuste äh, lahendamiseks. kas NATO võiks ka mõelda samasugusele strateegiale, sest pärast rünnanguid äh, Afganistanile äh, näiteks kas te tõesti arvate, et on seal olukord muutunud paremaks äh, ja kolmas küsimus puudutab Kreekat. Kreeka kulutab palju rohkem kui teised liikmesriigid äh, kaitsekulutustele. kas äh, NATO-ga on võimalik äh, lahendada neid probleeme, mis on Kreekal Türgiga selleks, et probleemid Türgiga lahendada? kui Küpros tõesti liitub NATO-ga, siis milline on Türgi positsioon ja kas te teate, kas Ühendkuningriigil on tuumarelvasid sõjaväebaasides, mis on Küprosel? Thank you very much. Secretary General. Um, thank you uh, first to me. suur tänu ja ma ütlen, et tõesti, NATO kohustus ei ole saata vaatlejaid, kes jälgiksid erinevates liikmesriikides toimuvaid õiguslikke protsesse, kui seda peaks vaja olema, siis ma arvan, et selleks otstarbeks on meil olemas teised rahvusvahelised institutsioonid. nii et meil ei ole mingisugust kavatsust saata NATO vaatlejaid Türki. härra Pasku küsis Chicago tippkohtumise ja sellega kaasnevate võimalike visioonide kohta. tegelikult ma arvan, et Chicago tippkohtumist tuleks vaadelda kui jätkukohtumist, mis aitab panustada Lissabonis mõni aeg tagasi vastu võetud strateegilise kontsepti ellurakendamise, rakendamisele. selles kontseptsioonis oleme me toonud välja meie NATO peamised ülesanded ja Chicagos me selgitame, kuidas me neid ülesandeid hakkame rakendama ning see ongi osa meie missioonist nii et äh, meil ei ole siin lihtsalt mingisugust äh, plaani lobiseda, vaid meil on äärmiselt konkreetsed eesmärgid. Chicagos me arutame niinimetatud kaitsepaketti, teeme seda väga konkreetset, konkreetses vormis ja see NATO kaitsepakett kohustab NATO liitlasi järgmistel aastatel kasutama aruka kaitsevahendeid, milles on kokku lepitud, aga lisaks sellele on see ka äh, Atlandi-ülese sideme tugevdamine ning see on ka nagu tegelikult osa sellest kogu missioonist. nii et äh, Chicago tippkohtumine saab küll olema äärmiselt konkreetne, aga ta on siiski lihtsalt osa laiemast visioonist, nii et minu jaoks ikkagi ei ole mingisugust vastuolu ühest, ühelt poolt suurte visioonide ja suurepäraste kaugele ulatuvate eesmärkide väljakuulutamises, aga teisest küljest suutmatust neid täita, siis tegelikult ei ole ju mingit kasu niisuguste eesmärkide ja visioonide väljakuulutamisest, nii et see on parim vastus, mis ma teile anda saan, et äh, Chicago tippkohtumine on lihtsalt üks osa kogu visiooni ellurakendamisest. Te nimetasite, et meil on ka alliansi sees lahkarvamusi, eriti mis puudutab Liibüat. ma peaksin teid siin parandama tegelikult asi ei ole nii. hoopis vastupidi, nagu te teate, NATO-s võetakse kõik kokkulepped vastu üksmeelselt, nii et kui kõik kakskümmend kaheksa NATO liikmesriiki ei oleks toetanud otsuseid Liibüa osas, ei oleks me saanud neid vastu võtta. võib-olla te mõtlesite seda, et mitte kõik NATO liitlased ei panustanud aktiivselt Liibüas toimuvatesse operatsioonidesse, mõnedel lihtsalt ei ole vajalikke vahendeid seal osalemiseks, teistel on mingid muud põhjused mitteosalemiseks, aga fakt on see, et kakskümmend kaheksa liitlast toetasid seda otsust ja oli nõus, et me kasutame NATO käsustruktuuri selleks konkreetseks operatsiooniks, nii et tegelikult Liibüa operatsioon demonstreeris suurepäraselt ühtsust ja solidaarsust meie alliansi sees ja oli tegelikult sõjaliselt väga edukas. me kasutasime ÜRO poolt meile antud mandaati kaitsta Liibüa tsiviilelanikkonda ning tegime seda niisugusel moel, et meie operatsioon oli võimalikult täpne, me viisime tsiviilelanike hulgas kahjud võimalikult minimaalseks ja samuti igasugused täiendavad kahjustused, nii et ma ütlen teile, see operatsioon oli äärmiselt edukas. nüüd järgmine kõneleja, kelle nime ma ei, ei suuda korralikult hääldada. Te küsisite, kas elu Afganistanis on paranenud me kõik teame, et Afganistan on äärmiselt suurte probleemidega ühiskond, see on üks maailma vaesemaid riike, aga selles valguses võin ma teile ikkagi öelda, et teatavaid edusamme on tehtud. eelmisel aastal toimus umbes kaheksaprotsendiline majanduskasv Afganistanis ja hariduse vallas on tehtud väga suuri edusamme seitse-kaheksa miljonit afgaani last käib nüüd koolis, nendest üks kolmandik on tüdrukud, vanasti tüdrukutel ei lubatud üldse haridust saada. me oleme näinud täiesti selget edasiminekut tervishoiu valdkonnas, uued tervishoiukeskused, samuti on oodatav eluiga kasvanud, samuti oleme juba näinud, et laste suremus on vähenenud oleme ehitanud tuhandete kilomeetrite viisi uusi teid ning majandustegevuse hulga osas oleme näinud uute turgude avanemist Teg meediakeskkond Afganistanis on äärmiselt aktiivne, nii et jah, tõepoolest, Afganistan on silmitsi väga paljude probleemidega, aga kui te küsite, kas me oleme ka näinud mingeid edusamme ja paranemist, siis vastus on selge ja kindel, jah, oleme küll. ning nüüd Türgi ja Kreeka kohta viimased küsimused. me kõik teame, et varem olid Türgi ja Kreeka vahel suuremad pinged, aga hea uudis on see, et tänu mõlema riigi kuulumisele NATO-sse. oleme me sellest ajast, kui nad NATO-sse astusid, suutnud tegelikult nendevahelised kriisid lahendada ja teha seda väga rahulikul moel. ning see on just kõige olulisem, nii et ka see on teatav panus NATO edusse nimelt asjaolu, et me niisugused alliansi sisesed tülid või lahkarvamused oleme suutnud väga rahulikult ära lahendada. ma ütleksin ka veel, et mõlemad riigid, väga tugevad liitlased, panustavad NATO operatsioonidesse ning ei olegi tarvis nimetada, et tänu oma geograafilisele asukohale, kultuurile ja usulisele taustale on Türgil väga oluline strateegiline roll täita. suur tänu, Anders. Te olite ka väga suurepärane äh, kaitsekomisjoni juht, kui Taani oli Euroopa Liidu eesistuja te olite Taani peaminister, suurepärane ning minu arvates olete te väga edukalt teinud kõiki oma töid ja juhtisite praegu ka väga konkreetselt tähelepanu nendele küsimustele, mida me peaksime arutama Euroopa Liidu ja NATO vahelises koostöös ning edaspidi saame ehk tulla mõningatele konstruktiivsematele järeldustele selles osas, kuidas NATO-ga paremini koostööd teha, küsimus on tegelikult poliitilises vajaduses, aga samuti ka raha kokkuhoidmises, mis praegusel hetkel on kõige olulisema tähtsusega küsimus üldse. see, meil peab olema selles küsimuses samuti ühine lähenemine, sest et niisugune sünergia teeb meid tugevamaks, tagab meile rahu ja vabaduse, aga teisalt ka niisugused tingimused, et kodanikud on rahul meie tegevusega. soovin teile igakülgset edu Chicagos, suur tänu! Freunde, ja. Ich möchte auf Tagesordnung kallid sõbrad, tuleme tagasi päevakorrapunkti number kolm juurde, juhataja teadaanded. homme saate ka kirjalik äh, märkuse, märkmekoht selle kohta, aga nädalavahetusel neljapäevast kuni laupäevani toimus konverents, kus olid esindatud kahekümne seitsme liikmesriigi Euroopa Parlamendi ähm, presidendid või esimehed siis ja seal jõuti kokkuleppele, et korraldatakse parlamentaarse järelevalve konverents kaitse ja julgeolekupoliitika üle mina leian, et tegemist on päris korraliku otsusega, ma ei oleks iial oodanud, et juba nädalavahetusel see otsus vastu võetakse, aga tegelikult on tegemist väga hea kompromissiga, tagamaks nii Euroopa Parlamendi kui ka riiklike parlamentide äh, pädevuse kaitse. vastavalt äh, protokollile üks artiklile üheksa on tegemist riiklike parlamentidega, see ei puuduta mitte COSAC-i, vaid tegemist on kaitsekomisjonide ja välisasjade komisjonide esindajate äh, kohtumisega äh, ja tegemist on ka tõesti väga äh, tähtsa küsimusega. teiseks, riiklepal parlamentidel on kuus esindajat, Euroopa Parlamendil kuusteist, neli vaatlejat tulevad kandidaatriikidest ja NATO riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. mõtlen siis nüüd äh, Euroopa territooriumil olevat NATO riike. siis luuakse veel sekretariaat, mis koosneb äh, eesistujast, see on siis selle riigi esindaja, mis on eesistuja ja, ja tihedas koostöös Euroopa Parlamendi ja Troikaga ning eesistumine ja eesistumise juhtimine toimub ka tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga, nii et tegemist on reegliga äh,, reguleeringuga, mis on vägagi lähedane selle seisukohaga, mis me oma komisjonidel väl-, komisjoni koosolekutel välja oleme töötanud äh, kohtumised toimuvad eesistuja maal ja ka Euroopa Parlamendis. mul on juba öeldud, et järgmine riik, mis le leiab, et kohtumise korraldamine on liiga kallis, võib paluda Euroopa Parlamenti, et see kohtumine korraldataks ja ma arvan, et tegemist on tähtsa küsimusega, mida tuleb arutada. peaksime mõtlema selle peale, kuidas me seda kavatseme rakendada, aga siin on tõesti erinevate riiklike parlamentide, Euroopa Parlamendi esindajad ja tegelikult äh, viimasel äh, kohtumisel, ettevalmistaval kohtumisel me juba mõtlesime sellise lahenduse peale ja kahe aasta pärast äh, võime me oma otsuse üle vaadata. kõigepealt korraldame paar kohtumist ja vaatame, kuidas need toimivad. kui vastu võetakse otsuseid, siis nad ei ole siduvad ja otsused tuleb vastu võtta ühehäälselt, nii et tegemist on nii-öelda informatsiooni vahetamisega äh, nõuandvate organitega, selleks et me saaksime üksteist informeerida, selleks et meil oleks võimalik ka äh, paremini kontrollida seda piiravat bürokraatiat. me ei võitle üksteise vastu, vaid me üritame välja töötada äh, partnerlusel põhinevat seisukohta Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel nii et üritame alati jõuda sellele kokkuleppele. pädevusvaldkondi ei muudeta, pädevusvaldkondad on täpselt paika pandud, on selgelt teada, mille eest vastutab Euroopa Parlament, mille eest riiklikud parlamendid, seda me ei taha muuta, need asjad peavad väga selgelt paika jääma igal juhul olin mina kergendunud, et meil on nüüd võimalik teha see samm edasi nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on äh, arvamuste vahetus äh, Euroopa Liidu eri, eriesindaja Afganistani delegatsiooni juhiga Vigaudas Užakasega. mul on väga hea meel, et te olete täna siia tulnud. Te olete läbi elanud väga põnevad ajad sellest ajast, kui te Kabuli läksite, eriti kui ma mõtlen viieteistkümnendale aprillile, sellele, mis seal Kabulis toimus, nii et ma arvan, et see arvamuste vahetus toimub tõesti väga õigel ajal, eriti pärast seda, kui meil oli just siin ka NATO peasekretär, nii et saate anda meile lisainformatsiooni, palun. Äh, aitäh härra esimees, lugupeetud parlamendi liikmed, lugupeetud rahvusparlamentide esindajad, mul on väga hea meel täna siin olla pärast niivõrd ulatuslikku ülevaadet, mille andis just NATO peasekretär, üritan ma anda teile ülevaate, mida mina arvan olukorrast Afganistanis ja eelkõige Euroopa Liidu rollist Afganistanis. viimastel, viimasel ajal on Euroopa, on Afganistan ja seal viibivad välisjõud oluliselt lähemale liikunud kokkuleppe sõlmimisele ja nende koostöö on oluliselt paranenud. Euroopa Liit on mänginud olulist rolli haridusele ja maju-, elukohtadele juurdepääs on oluliselt paranenud, julgeolek väga mitmetes valdkondades, mitmetes piirkondades, eriti Lõuna-Afganistanis on paranenud. umbes pool, poole Afganistani rahvastiku turvamine on juba Afganistani oma jõudude käes, aga see on jätkuvalt väga keeruline küsimus, tur-, julgeolek on väga õrn, nagu eelmisel nädalal selgus mõnikord, ning naised on kaugel sellest, et neil oleks ühiskonnas meestega võrdne roll. julgeolekualased eesmärgid ja nende täitmine sõltuvad heast haldusest, korralikest administratiivorganistest, juurdepääsust õigusmõistmisele, samuti riigi suutlikkusest meelitada ligi investeeringuid ja mitmetest muudest majanduslikest faktoritest. nagu me teame, on täienenud koostöö Afganistaniga elulise tähtsusega selleks. meil on olemas strateegia Afgaani valitsuse toetamiseks Euroopa Liidu ja teiste organisatsioonide ja riikide koostöös võib see töötada. täna, sel aastal Tokyos ja Kabulis toimuvad konverentsid peaksid andma võimaluse parandada julgeoleku olukorda ja ka Afganistani oma jõudusid rohkem kaasata. rahvusvaheline kogukond on ümber sõnastanud oma Afganistani toetamise programmi, kavatsedes neid toetada ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. Afganistani valitsus aga teatas kahe tuhande kümnenda aasta juulil, et, et nad on valmis viima läbi valimistega seonduvad reformid, struktuurilised reformid, parandama haldust ja juhtimist ning tegema kõiki teisi vajalikke asju eelmise aasta novembris ütles Cathy Ashtoni juhitav välisasjade nõukogu, et me peame Euroopa Liidu ja Afganistani koostöö säilitama vähemalt sellele tasandile, kus nad on praegu ning pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. samuti toetama Afganistani tsiviilpolitsei väljaõpet ning samuti äh, õigusriigi loomist Afganistanis, et rõhutada seda, kui oluliseks me peame vastastikuseid kokkuleppeid Afganistaniga, keskendub Tokyos juulis toimuv konverents just haldusele ja kokkulepetele. räägitakse Afganistani osas võetud kogu kohustustest, samuti Afganistani stru-, struktuurilistest reformidest, mis peaksid lõppkokkuvõttes võimaldama Afganistanil saata, saada jätkusuutlikuks riigist. Afganist-, Afganistani potentsiaal on täiesti selge. Afganistan ühendab omavahel Ida-Aasia, Euraasia, Kesk-Aasia ning on riik, mis on väga rikas maavaradest, aga selleks, et kogu seda potentsiaali kiiresti realiseerida, vajab Afganistan, Afganistan doonorite toetust ning Tokyos me loodame, et Afganistan väljendab, Afganistani valitsus väljend-, väljendab oma poolseid kohustusi, mida nad kavatsevad selles vallas teha. Afganistani valitsus mõistab, et mõtestatud tegevus on väga oluline. aga selleks on neil vaja doonorriikide toetust nii Euroopas kui mujal. rahvusvaheline kogukond peab tunnistama, et Afganistani on jätkuvalt tarvis investeerida sotsiaalse arengu jaoks tuleb abistada neid struktuuriliste reformide elluviimisel, mis on esile kerkinud Kabuli protsessi järel. siis on meil tarvis jätkusuutlikku strateegiat, mis peegeldab nii Afganistani valitsuse suutlikkust töötada, aga ka seda, kuidas nad hakkavad toime tulema pärast seda, kui abitasa, antav abi väheneb me käsitleme ka Afganistani riiklike julgeolekujõudude jätkusuutlikkust. sellel kuul leppisid rahvusvaheline kogukond ja Afganistani valitsus kokku vähendada vähendada julgeolekujõudude arvukust ning Tokyo ja Chicago konverentside valguses uuritakse ka seda, kui, missugune saab edaspidi olema Euroopa Liidu rahastamine ja ma olen kindel, et me suudame selles valdkonnas anda olulise panuse. jätkuv julgeolek Afganistani piirkonnas sõltub Afganistani enda tegevusest kui ka rahvusvahelise kogukonna tegevusest. me hea meelega tervitame Afganistani valitsuse poolt vastu võetud otsuseid, eriti pärast Istanbuli konverentsi. samas Afganistani valitsus on väga rõõmus Euroopa Liidu täiendava toetuse üle ning no, praegusel hetkel tegu, tegeleb Afganist-, Taani valitsus usalduse loomise meetmetega, mis kaasab selle piirkonna riikide omavahelise koostöö parandamist. daamid ja härrad, kooskõlas tegevuskavadega on Euroopa Liit otsustanud Afganistanis tugevdada nende võimekusi, aren-, parandada inimõigusi, tugevdada õigusriiki ning Afganistani siseste süsteemide tugevdamist. mis puudutab võimekuse loomist, siis ühte-teist on juba tehtud. Euroopa Liit pöörab tähelepanu peamiselt administratiivreformile ning samuti me oleme panustanud pikaajalisse tervishoiuteenuste arendamisse. samuti toimivad väga hästi Afganistanis maaelu arenguprogrammid programmid, aga samas on jätkuvalt vaja täiendavaid võimekusi rajada. on jätkuvalt terve hulk probleeme, sealhulgas äh, riigi, riigiteenistujate vähe, vähesus selles valdkonnas me, rahvusvaheline kogukond aitab, Euroopa Liit arvab, et valimiste reform on äärmiselt oluline, on suurepärane märk, et president Karzai hiljuti väljendas seda, et ta on valmis teataval määral valimiste süsteemi reformima. ta on nõus konsulteerima rahvusvaheliste valimiskomisjonidega valimisseaduste üle ja tegelikult üleeile toimusid esimesed avalikud konsultatsioonid soovitatavate muudatuste üle valimisseaduses. niisugune dialoog on väga oluline, kui me soovime, et pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat Afganistan iseseisvalt toime tuleks. pea, samuti on, on Afganistan töötanud välja oma parlamentaarse tegevuse, selles me aitame teda ning sellest, selles valdkonnas on väga oluline tugevdada sidemeid Afganistani rahvusparlamendi ning Euroopa Parlamendiga. see aitaks neil kasvatada oma võimekusi ning õppida mitmeparteilist poliitilist kultuuri. samuti on väga oluline, Pakistani poliitiline tahe osaleda Afganistani ülesehitamises. selle aasta jaanuaris märkasime uusi dünaamikaid. Afganistani valitsus pöördus esmakordselt Talibani poole, et aru, alustada rahuläbirääkimisi ning nad tegid koostööd, arutades rahuprotsessi võimalikkust no loomulikult me teame kõik, et Pakistani ja Talibani vaheline, vahelised suhted on väga keerul-, keerulised ning ei ole mitte mingit võimalust, et need läbirääkimised areneksid probleemideta. mõni päev tagasi ma kohtusin Afganistani esindajatega ning lubasin neile Euroopa Liidu igakülgset toetust, eriti mis puudutab inimõiguste kaitset. me jätkuvalt toetame Afganistani rahu- ja integratsiooniprogrammi. kuid jätkuvalt on probleemiks Afganistani valitsuse ministeeriumite piisav suutlikkus tegeleda jätkuva integratsiooniga. mis puudutab õigusriiki, siis Euroopa Liit on suuresti panustanud kasvatamaks Afganistani arusaama vaja, vajadusest sellesse panustada, kuid jätkuvalt mängivad ikkagi Afganistanis suurt rolli sõjalised jõud. Euroopa Liidu politseimissioon teeb koostööd Afganistaniga, parandamaks Afganistani oma politsei professionaalsust ning pakkudes igakülgset väljakutset koostöö, väljaõpet koostöös Afganistani siseministeeriumiga. kõik on nõus, et vaja on pikaajalisi reforme ning tuleb paika panna olulisimad arengusuunad. paraku ei ole inimõiguste olukord Afganistanis viimastel kuudel paranenud, naiste diskrimineerimine ja nendevastane vägivald tekitab jätkuvalt suurt, suurt muret. Euroopa Liit on väljendanud oma toetust tsiviilühiskonnale ning puudutab neid teemasid iga kord, kui nad, kui on, toimuvad kohtumised Afganistani valitsuse või muude valdkondade esindajatega majandusarengu parandamiseks on Euroopa Liit toetanud Afganistanis põllumajanduse arengut, samuti erasektori arendamist, muuhulgas ka kaevandussektori ning raja, rajanud Afganistani Euroopa Liidu Kaubanduskoja. tugevam koostöö Afganistani ja tema liikmesriikide vahel paneks ilmselt Afganistani majanduse oluliselt tugevamatele alustele mis puudutab koostööd liike naaberriikidega, on teatavat edu siiski märgata. humanitaarvajadused on viimastel kuudel paraku küll kasvanud, väga paljudes riigi osades ei ole olnud võimalik humanitaarabi vaja, abi, vajajateni toimetada ning Euroopa Liit on umbes kolmkümmend viis miljonit eelmise aasta jooksul kulutanud humanitaarabiks inimestele konfliktipiirkondades. Euroopa Liidu niisugune ulatuslik toetus Afganistanile on oluliselt täiendanud võimalusi parandada ja tugevdada julgeolekut ja arengut Afganistanis. me suure rõõmuga aitame Afganistani ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kaheteistkümnendal märtsil sel aastal alustasime läbirääkimisi koostöö- ja partnerluslepingu osas ning selles kuus toimub teine voor. Nende raames räägitakse läbi Euroopa Liidu ja Afganistani vahelised tegevuskavad ning suhted, samuti mõlemapoolsed kohustused nii kaubanduse, inimõiguste kui muudes valdkondades. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et on täiesti selge, et Afganistan vajab palju rohkemat kui taga, julgeoleku tagamine, et kolmekümne, kolmkümmend aastat kestnud sõja probleemidest üle saada, neil on tarvis toimivaid institutsioone, poliitilist raamistikku ning võimekuste tugevdamist, majanduspiiri olukorra parandamist ja nii edasi. mina usun, et rahvusvaheline kogukond tervikuna on väga oluline partner selle elluviimisel. see väljakutse on meile kõigile ja me peame otsustama, kuidas sellega toime tulla. vaadates edasi kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, peame me töötama välja uued lähenemised. viimased sõja välissõjaväed lahkuvad kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kuid Afganistan jääb jätkuvalt üheks kõige vaesemaks riigiks maailmas. kuid varasemad näited on meile õpetanud, et riigid peavad ise leidma, kuidas probleemidest välja tulla, nad peavad leidma omad vahendid oma majanduse parandamiseks ning oma riigi jalgele aitamiseks, sellepärast et vastasel korral ei saa Euroopa Liit ja ülejäänud rahvusvaheline üks, üldsus neid samuti aidata, aga samas ei tohi me teha viga, mis me Afganistaniga juba varem tegime. Tempestini. lugupeetud ähm, saadik, ma sooviksin teada, milline on Euroopa Liidu äh, roll pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kas võib öelda, et Euroopa suurendab oma tegevust äh, sõltuvalt, äh, äh, et parandada paremat juhtimist, saavutada parem juhtimine Afganistanis ja kuidas te hindaksite olukorda Iraanis ning äh, selle seoseid Afganistani olukorraga. ning mida arvate läbirääkimistest, mis on toimunud äh, Karzai, Harzai äh, koalitsiooni ja Talibani vahel? mida te sellest arvate? kas Euroopa Liidus on, on mingisugune roll? ja veel viimane küsimus. Euroopa Liidu poolt on, kas on esitatud hinnang selle kohta, et pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat oleks vaja garanteerida ka eh, koolitajate kaitse ja kuidas eh, mida teie sellest arvate, et neid peaks kaitsma? Äh. härra Kaaler ja suur tänu, härra esimees, tere tulemast, härra Vusats, kas äh, meie komisjoni koosolekule ja otse loomulikult kõik küsivad, et mis saab riigi julgeolekust, mis saab meie projektidest ja meetmetest pärast seda, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal NATO väed lahkuvad ma arvan, et mis puudutab äh, sõjaväe osa, siis nii Euroopa Liit kui ka NATO ja tegelikult ka rahvusvaheline üldsus äh, peavad siiski eeldama, et pärast äh, vägede väljatoomist valitsus on võimeline vähemalt selle eest hoolitsema, et Afganistani territooriumil äh, ei ole terrorioht nii suur kui enne rahvusvahelist sekkumist. nii et see on see valdkond, mis äh, oleks siis pigem NATO vastutuses või mida võiks NATO-lt oodata. mis puudutab Euroopa Liidu rolli, siis ma tahtsin teada, kuidas äh, erinevad poliitilised osapooled, valitsus, erinevad äh, parteid ja hõimud äh, meie meetmetesse suhtuvad, kas nad tõesti üritavad ka kokkuleppele jõuda, et see, mida me oleme teinud tervise, hariduse ja taristu valdkonnas, et kas meil selle kaudu on võimalik saavutada ka seda, et mitte praegune valitsus, vaid ka tulevane valitsus, kas tegemist on mingi koalitsioonivalitsusega või mõne ühe partei valitsusega, et et neid meetmeid siiski jätkatakse, et kuidas see dialoog toimib minist-, ministeeriumite kaudu, kas on kaasatud ka teised osapooled selleks, et tagada meie meetmete järjepidevus, isegi siis, kui valitsus vahetub ja et järgmine ja kui valit-, järgmise valitsuse koosseis on täiesti teistsugune. lihtsalt tahaksin teada, kuidas jätkata seda järjepidevust. suur tänu. Tak się złożyło, że w ciągu ostatnich lat e, bardziej e, patrzyłem na Afganistan viimaste aastate jooksul oleme jälginud äh, Afganistani pigem NATO perspektiivist lähtudes. NATO NATO-le tundub, et Euroopa Liit ei ürita oma mõju maksma panna. see tähendab, et näiteks et üritatakse vastu võtta ühine lähenemine NATO poolt ning Afganistanis ja teistes riikides ei tähenda see mitte ainult sõjaliste ülesannete täitmist, vaid ka humanitaarülesannete täitmist, mis, mida tegelikult peaks täitma Euroopa Liit. kahe tuhande neljateistkümnes aasta on murdepunkt, sest kui Euroopa Liit ei äh, te, ei hakka tegutsema, siis hakkab ta Kesk-Aasias kunagi nähtav olema. teine küsimus. me anname üle aina uusi piirkondi. ning minevikus oleme näinud, et see toimub äh, formaalsed, samas äh, on see seotud ka väga paljude poliitiliste mõjudega. esimesed üleandmised toimusid vastavalt teatud kriteeriumitele, kuid samas teiste linnade üleandmine oli seotud ainult poliitiliste kaalutlustega. minu küsimus teile oleks mis saab tulevikus? mida poliitilisemad on teie otsused, seda vähem on Afganistani stabiilsust tulevikus ning kolmandaks, on mul küsimus seotus, seoses aastatega kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. mida see tegelikult tähendab, kui rahvusvaheline üldsus ütleb, et NATO piirab oma äh, tegevust lihtsalt äh, muudame toetavaks tegevus. mida see tähendab, et, et äh, NATO nii-öelda toetab afgaane? vähendades sõja, vähe, sõjalise tegevuse vähendamine võib ju kaasa tuua suuremad ohud kui äh, selline otsus võetakse Chicagos vastu, siis ma tahaksin teada, millised sõjalised tagajärjed võivad sellel olla, millise on selle, see deklaratsiooni, äh, millised on sellise deklaratsiooni sõjalised tagajärjed, mida see tähendab, et toetatakse Afganistani jõude? ja järgmine kõneleja. mul on väga lühikesed küsimused, proua Kopa esimene neist puudutab Afgaani rahvuspolitseid, millisena näete te nende rolli pärast äh, liitlaste vägede väljaviimist, me teame, et nende olukord on väga raske ning äh, väga suuri probleeme on, põhiprobleemid on lahendamata, näiteks, äh, näiteks seotud personali küsimustega, näiteks on paljud politseinikud kirjaoskamatud. nii et kuidas te näete nende rolli uues äh, valitsuses. teine punkt puudutab äh, vana kriitikat. Äh, näiteks Euroopa Liidu poliitika minu küsimus on selles, kuidas see koordinatsioon on nüüd, koordineerimistöö on nüüd muutunud, kus EES ähm, toimib ning äh, kuidas see toimima hakkab tulevikus ning minu viimane küsimus äh, puudutab hiljutisi rünnakuid, äh, mille korraldasid Talibani jõud erinevates Afgaani piirkondades, kaasa arvatud ka Kab Kabulis. see oli loomulikult jõudemonstratsioon ning tundub, et üritatakse ka kahtluse alla äh, seada Afgaani vägede äh, võimekus äh, võtta julgeoleku kaitse tulevikus enda peale. selge on see, et lihtsaid sõjalisi lahendusi Talibani probleemil ei ole ja me peame ka diplomaatilisi võimalusi kaaluma. kas meil on selle koha pealt välja töötatud strateegia, milline on Euroopa Liidu strateegia äh, kas me peaksime näiteks poliitilisi ja diplomaatilisi eh, võimalusi eh, kombineerima, millised on lahendused lähitulevikuks? härra Singeris. Uh, my question will be uh, tänan, minu küsimus tahaksin teile väljendada oma täname teid selle eest, et te pidevalt äh, omaenda ja perekonna elu seate ohtu sellises äh, äh, keerulises linnas nagu Kabul selles piirkonnas. suur tänu. Te kaitsete Euroopa Liidu väärtusi. Euroopa Liidu missioonil on kindlasti väga kõrge väärtus. nüüd rääkides väärtustest, teie esindate meie väärtuseid mille aluseks on Prantsuse inimõiguste deklaratsioon pärast teist maailmasõda. ma tahaksin teilt küsida eh,, tahaksin teilt küsida kodanikuühiskonna <laughs> ülesehitamise kohta tahaksin küsida, kuidas te hindate erinevusi teie, pärast teie kohalejõudmist ja sellega võrreldes, mis on toimunud praegu, kui suured on edusammed ja kui suured on Euroopa Liidu edusammud? et ühis-, Afgaani ühiskond oleks vähem fundamentalistlik ja respekteeriks kodanikuõigusi, naiste võrdseid õigusi ja nii edasi. ja inimese väärikust mida võiksite meile väi-, mõne sõnaga seda öelda, see pole sõjaline reaalsus, vaid see on väärtuste maailm. proua Lösing. jah, ähm, <clears throat> suur tänu. härra Rasmussen rääkis enne NATO tegevuse tulevikust äh, ja väljaõppeoperatsioonidest. minu küsimus puudutabki nüüd EUPOL-i tul-, operatsiooni tulevik Afganistanis. millist rolli EUPOL tulevikus mängib, kas selle operatsiooniga jätkatakse ja kas see ühendatakse kuidagi NATO väljaõppe operatsioonidega või millist rolli Euroopa Liit selles raamistikus tulevikus mängib? härra Rasmussen rääkis ka sellest, et väljaõppeoperatsioone tuleb saata siiski ka julgeolekuoperatsioonidega ja millist rolli peaks siin nüüd mängima Euroopa Liit? kas te olete mõelnud ka selle peale või on teil mingeid numbreid, arve äh, selle kohta, et kui nüüd väljaõppeoperatsiooni EUPOL jätkatakse, et millised oleksid siis need kulud? varem öeldi ju, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks peaks meil olema kolmsada äh, kakskümmend kolm tuhat äh, sõdurit, siis räägiti kahesaja kolmekümnest tuhandest, nii et milline on praegu umbes see arv, millest te lähtute? mul on ka üks küsimus, nimelt Pakistani kohta. mida me saame poliitiliselt teha Pakistani ka sellepärast, et Pakistan mõjutab suuresti Afganistani julgeoleku olukorda. me tahaksime teada, mida te selle kohta oskaksite öelda. suur tänu kõikidele parlamendi liikmetele, suur tänu, et te tunnete huvi Afganistani vastu küsimus, mille esitas minu sõber ja kaasmaalane Zingeris ja tema kaastunne selle kohta, et ma kogu aeg Kabulis olema pean. tegelikult ma ütlen, et perekond mul seal ei ole, see lähetus hõlmab ainult mind, nii et minu pere ei ole ohus. aga nüüd vastusteks teie küsimustele kõigepealt härra Kapinski ja proua Lösing, mida Euroopa Liit kavatseb teha pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ning mis saab olema EUPOL-i roll ma arvan, et on väga oluline öelda äh, kogu, kui ma kuulasin härra Rasmusseni ülevaadet NATO ja Euroopa Liidu suhetest, siis kogu austuse juures tahaksin ma öelda, et tegelikult me ei saa piirduda ainult EUPOL-i ja ISEF-i nimetamisega, kui me räägime NATO-st ja Euroopa Liidust ja nende tegevusest Afganistanis. Euroopa Liit, hoolimata sellest, et meil ei ole oma sõjalisi jõudusid, aga me ikkagi jagame NATO ja Ameerika Ühendriikidega Afganistani toetamist, me oleme väga suur abipakkuja. täna, tänavu oli viis ja pool miljonit Ameerika dollarit kogu abipakett ning meie panustame sinna poolteist miljardit. nii et tegelikult ma võin öelda, et me mitte ainult arenguvaldkonnas ei tegutse, vaid ka poliitika valdkonnas. lisaks sellele on Euroopa Liidu politseimissiooni roll järjest olulisem. kui ma kaks aastat tagasi olin Afganistanis, siis EUPOL-i imidž oli suhteliselt negatiivne, mitte ainult Afganistani, vaid ka Euroopa Liidu enese silmis. aga nüüd on EUPOL-i tähtsus oluliselt kasvanud, sest nende tegevus Afganistanis on näidanud, et nad suudavad pakkuda tsiviilpolitsei väljaõpet, mida Afganistanis on väga vaja ja mitte keegi teine rahvusvahelistest osalejatest ei suuda seda pakkuda ning sellega ma arvan, et ma vastasin ka mitmele küsimusele, mis puudutasid EUPOL-i tulevikku. esiteks, nagu ma nimetasin, kakskümmend seitse välisministrit leppisid novembris kokku, et Äh, alustatakse läbirääkimisi partnerluse ja koostöö osas Afganistaniga, sellest saab õiguslikult siduv leping ja kõikehõlmav leping vähemalt järgmiseks kümneks aastaks ning see leping hakkab asendama meie teekaarti koostööks Afganistaniga, see võtab arvesse kõiki vajalikke valdkondi, inimõigused, kaubandus, politseikoolitus ja nii edasi. me ei ole täpselt otsustanud, mis EUPOL täpselt hakkab tegema, missuguse jälje ta Afganistani jätab. nagu te ilmselt teate, praegu toimub EUPOL-i strateegiline ülevaatus ja hindamine ning selle tulemused saavad teatavaks tõenäoliselt detsembris. seda me ei saa teha isoleeritult ja üksinda. EUPOL-i hinnatakse rahvusvahelise kogukonna üldises kontekstis. Äh, härra Rasmussen ütles, et pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat väljaõppemissioonid jätkuvad ning na, seda nimetas ka Michael Kaaler ja erinevate programmide raames, mida me praegusel hetkel välja töötame koostöös oma Atlandi-üleste partneritega ja järjest enam kaasates piirkondlike piirkondlikke sidusrühmasid, tegeleme sellega. nüüd, mis puudutab näiteks Iraani küsimust, siis Kabulis on mul Iraani saadikuga suurepärased suhted, nad on äärmiselt huvitatud tegelikult Euroopa Liiduga ja rahvusvaheliste osalejatega koostöö tegemisest, e, eriti riigispetsiifiliselt. ma umbes kümme päeva tagasi osalesin ka konverentsil Ashabadis mis valmistas ette äh, Kabuli piirkondliku konf-, konverentsi ning Iraan, Afganistan, Kasahstan ja India avaldasid huvi juhtida seal töörühmasid, nii et tegelikult Iraan on huvitatud väga mitmetest ühistest tegevustest ja ma arvan, et Euroopa Liit saab jätkuvalt mängida väga konstruktiivset rolli piirkondlike küsimuste ja piirkondlike ohtude lahendamisel koostöös piirkondlike sidusrühmadega. nüüd küsimus Talibani kohta, jah, jällegi võib-olla kuusteist, viieteistkümnendal või kuueteistkümnendal või oli see siis neljateistkümnendal aprillil, ma täpselt ei mäleta, eh, Hisbi islami delegatsioon külastas Kabuli, nad rääkisid läbi valitsusega, toimus ka töölõuna, esitati mõningad nõudmised ning tundus, et need nõudmised olid teataval määral vastuvõetavad, nii et vähemalt osa sellest delegatsioonist on alustanud Karzai valitsusega läbirääkimisi. Michael Kaaler küsis ka selle kohta, milline on Afganistani ühiskonnaga suhtlemine, võttes pidades silmas ühiskonda laiemalt, kõikvõimalikud religioossed rühmitused ja ma võin vastata, et inimesed kõikidest Afganistani osadest, mitte ainult mina, vaid ka teised Euroopa Liidu esindajad, teiste liikmesriikide esindajad, mõistavad kõik seda, et me ei suhtle seal ainult mitte valitsusega, vaid me oleme seal, et kogu Afganistani väga keeruka ühiskonnaga suhelda, sellel ühiskonnal on omad ja väga keerulised ning meile mõneti raskesti mõistetavad traditsioonid, mõnikord on need traditsioonid ka väga ebainimlikud, aga me peame sellega arvestama, me peame nende hulgas töötama välja, arendama välja niisuguseid inimesi, kes hakkavad asju teisiti nägema ning ma võin kinnitada, et kõikvõimalikud delegatsioonid, kes käivad Afganistanis erinevatel põhjustel, on tegelikult väga heaks kiitnud selle humanitaarabi, mida Euroopa Liit annab Afganistanile, sedasama on teinud ka isegi Talibani juhid. nüüd järgmise küsimuse juurde pöördudes Euroopa Liidu ja NATO ressursside küsimus, minu arust ma juba osaliselt vastasin, Euroopa Liit tegelikult pakub pigem humanitaarabi, sest et kogu, kogu see missioon Afganistanis on tegelikult ülemilitariseeritud. Euroopa Liit pigem tegeleb sellega, et me aitame Afganistanil üles ehitada rahvusriiki, mis on rahujalal oma naabritega ning pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat muutub kogu see militaarne lähenemine suuresti, sest et siis lahkuvad kõik väed. ja nüüd proua Koopa küsimus ja tõepoolest, me jääme ka pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat Afganistani. me oleme pühendunud mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes Afganistani abistamisele, seda kinnitavad ka alanud läbirääkimised, mille käigus räägitakse läbi meie pikaajalised kohustused Afganistanis, sealhulgas riikliku politsei väljaõpetamine pärast EU, EU, EUPOL-i poolt pakutavaid väljaõppekursusi, samuti pärast Prantsuse ja Itaalia politsei väljaõppekursusi näeme me loodetavasti, et Afganistani rahvuspolitsei on väga hästi arenenud. ma loodan, et ka meie Ameerika kolleegid tunnistavad meie rolli tähtsust, varem nad seda eriti ei teinud, mõneti oli see ka mõistetav mõnda aega ja on ikkagi veel vaja paramilitaarset politseid, aga mida rohkem aega edasi läheb, mida rohkem me politseid välja õpetame, seda suurema rolli võtab endale tsiviilpolitsei, see ongi praegusel hetkel EUPOL-i kõige olulisem roll, õpetada välja politsei, kes, kellel on olemas vajalikud oskused, vajalikud vahendid. see on asi, mida Afganistanil läheb väga vaja. mis nüüd puudutab Euroopa Liidu sisest koostööd, kas see on muutunud? jah, muidugi on see muutunud kaks aastat tagasi oli Afganistani, olid Afganistani esindajad suhteliselt suures segaduses selles osas, et kes Euroopa Liitu esindab. nüüd nad teavad minu mobiilinumbrit, nad teavad, kellele helistada, kui nad soovivad Afganistanis kellelegi helist-, helistada. meil on suhted ka komisjoni endise delegatsiooniga, samuti annan ma poliitilisi suuniseid EUPOL-ile seitseteist liikmesriiki on esindatud Afganistanis ja kõik need seitseteist liikmesriiki töötavad ühiselt, et mõjutada neid otsuseid, mis Afganistani küsimuses vastu võetakse. niimoodi, et see oleks kogu riigi ja kogu rahva huvides. küsimus, mis puudutas kodanikuühiskonda ning kas kodanikuühiskonna arengus äh, viimase kümne aasta jooksul, vähemalt viimase kahe aasta jooksul, kui mina seal olen, on ka edusamme tehtud, ma võin öelda, et edusammud on olnud päris suured. minu esimene mulje, kui ma sinna kaks aastat tagasi läksin, oli see, et vaba meedia on Afganistanis äärmiselt tugev ja see on palju vaba, vabam ja palju konkreetsem kui nii mõneski teises riidu, riigis Eh, nüüd kodanikuühiskonna tegevus Afganistanis väga rasketes oludes peavad nad töötama, neil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid, neil on väga raske poliitilisi otsuseid mõjutada, aga kui on näha, et järjest rohkem ja rohkem naisi on mitte ainult parlamendis, aga osalevad ka Afganistani sotsiaalses ja poliitilises elus, siis see räägib ju kõik ainult edusammudest selles vallas. Eupoli kohta küsiti veel, Eupoli rollist minu arust olen ma päris palju rääkinud, nüüd Pakistani puudutav küsimus, loomulikult Pakistan on väga oluline naaber Afganistanile ja mis puudutab minu kontakte pakistanlastega, kui ma olen Islamabadis käinud, siis tõepoolest minu arvates suhtumised on muutunud eh, regionaalses see dünaamikasse usutakse rohkem ja Afganistani osas on suhtumised väga palju muutunud. keegi Pakistani juhtide osast ütles, et nad planeerivad võtta strateegilisi samme suheteks Kabuli ja Islamabadi vahel ning nagu ma teile juba varem ütlesin, president Karzai ja, ja peaminister Gelani vahetasid arvamusi eh, selle kohta, kuidas toimuvad läbirääkimised Talibaniga ning samuti nad rääkisid Afganistani ülesehitamisest ning väga hiljust, hiljuti külastas Afganistani Pakistani välisminister ning see näitab, et nad austavad ka teri-, Afganistani territoriaalset ühtsust ning samuti Afganistani etnilist mitmekesi, mitmekesisust ehk siis mulle nüüdseks tundub, et ma olen kõikidele teie küsimustele vastanud ja ma tänan teid huvi eest, mis te Afganistani osas üles näitate. ma sooviksin kutsuda nii Ahvetit kui kogu Euroopa Parlamenti osalema rohkem Afganistani parlamendi toetamises ning samuti Afganistanis mitmeparteilise poliitilise kultuuri õpetamises. suur tänu! suur tänu selle sõnavõtu eest, selle kohtumise eest. kuulame tulevikus samuti teie arvamusi ning täname teid selle töö eest, mis te kohapeal ära teete. loodetavasti me kohtume tulevikus palju sagedamini sest äh, tulevik on, tulevikus on meie tulevased, äh, meie koostöö kindlasti veel olulisem kui praegu, see on aitäh teile!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 juhatuse liikme Claude France Arnouga. Euroopat on tabanud tõsine majanduskriis, mistõttu mõttu koondamine ja jagamine on muutunud aina tähtsamaks. ja sellega seoses on oluline ka Euroopa Liidu ja NATO vaheline koostöö ja eh, oleks hea, kui te suutsite meile, meiega jagada oma mõtteid enne eelseisvat NATO tippkohtumist. väga oluline on praegune meie võimekuse testimine, peaksime mõtlema ka selle peale, arendada, kuidas arendada ühendus, üheskoos koostööd näiteks teadusuuringute, teadusarengu vallas ning kuidas paremini ära kasutada olemasolevat vähest raha. peaksime rääkima ka tulemustest praegusel hetkel on Euroopa Kaitseagentuuri eelarve mõningate liikmesriikide poolt üsna blokeeritud. ja võib-olla peaksid me teid toetama pisut Euroopa Liidu eelarvest. praegusel hetkel on selles osas oluline roll järgmise finantsperspektiivi arutamine. Teil on sõna härra esimees, ma küsin kõigepealt, kas ma räägin inglise või prantsuse keeles, kuidas soovite. sellisel juhul ma arvan, et kui ma räägin prantsuse keelt, saate te minust paremini aru, aga ma vastan hea meelega küsimustele inglise keeles. tahaksin tänada teid ja öelda, kui suur au on mulle olla siia komisjoni kutsutud. väga oluline on anda pidevalt ülevaadet Euroopa Kaitseagentuuri tegevusest ja pidada pidevalt arutelu Euroopa Parlamendiga. härra esimees just rääkis NATO peasekretäriga suhtlemise kontekstis et me tegelikult peame näitama, et tänu koostööle, sünergiatele, uutele Euroopa sünergiatele on meil niisugused vahendid, mis võimaldavad Euroopa Liidul tugevdada oma julgeolekut ning kasutada ära kõiki meie käsutuses olevaid vahendeid. mis puudutab ühiskasutamist ja jagamist, siis umbes aasta ole, on nad nüüd töös olnud, kahe tuhande kümnenda aasta lõpus Mü-, Münchenis tuli NATO peasekretär selle lähenemisega välja ning tegelikult on eesmärgiks ikka seesama asi, et meil oleks e, meie eelarve on ju väga piiratud ja me peame jätkuvalt vastutama Euroopa Liidu, eurooplaste julgeoleku eest ning seetõttu on oluline leida just võimekused ja vajadused, kuidas hoolitseda kõige olulisemate vajaduste eest. nii et ühiskasutamine ja jagamine on täiesti oluline vajadus praeguses olukorras. samuti strateegilises kontekstis ja tuleb möönda, et teispool Atlandi öeldakse ka, et teie, eurooplased, olete ju julgeoleku tagajad, nii et me peame suutma tagada oma poolse kohustuse täitmise julgeoleku tagajatena. ma arvan, et me peame Euroopa Kaitseagentuur peab tulema välja konkreetsete projektidega, et näidata, et ühiskasutamise ja jagamise kontseptsioon ei ole mitte ainult kontseptsioon, vaid see läheb soovidest ja tahetest kaugemale ning et meil on olemas ka mingisugused konkreetsed tegevused, mida me teeme. nii et me soovime võimalikult kiiresti näidata oma võimekusi selles valdkonnas, need võimekused selles valdkonnas on liikmesriikide võimekused. Liik-, me peame näitama, mida on võimalik ühiskasutada ja mida on jagada ning missugused on need tegevused, kus otsekohe on võimalik näidata, kuidas ühiskasutamine ja jagamine annavad meile lisandväärtust. me oleme võib-olla pakkunud välja niisugused valdkonnad, kus olukord on kõige olulisem, suveräänsus ning riiklikud menetlused just sõjaliste vahendite paigutamise osas. seetõttu räägime peamiselt koostalitusvõimest, võimalusest otsekohe reageerida, see hõlmab logistikat ning liikmesriikide pühendumist, seda ühelt poolt, ning teisalt niisugused valdkonnad, mis ei nõua otsekohe investeeringuid ja võtavad arvesse liikmesriikide rahanduslikku olukorda, nii et seetõttu me pöörame tähelepanu väljaõppele, õppele. väljaõppe valdkonnas on juba toimunud helikopterite ek ekipaažide väljaõppe valdkonnas ning lennun, lennundusvaldkonnas on toimunud olulised arengud, samuti merenduse vallas pisut üldisemad, samuti meditsiinivaldkonnas ning meie sõdurite tu turvalisuse tagamine sõjatandril. nüüd, mis puudutab mere jälgimist, ma arvan, et seda ütles ka NATO peasekretär. meie kohustus on toetada tegevust operatiivset, operatsioonide käigus me peame ka näitama kõikide ministrite pühendumust sellele valdkonnale. võtmeküsimuseks on see, et me saame saata oma väeosad vajalikesse valdkon-, piirkondadesse, et võimekused oleksid kogu aeg kättesaadavad ning viimasel ajal toimunud sündmused on samuti näidanud, et liikmesriikide suveräänsusele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, et oleks võimalik kasutada nende võimekusi kohe, kui peaks olema vajadus nende järele sõjatandril. lühiajalised tegevused, millega tegelevad ministrid, me oleme kõik selles veendunud ja seda kinnitas ka hiljuti Cathy Ashton mitteametlikul õhtusöögil, mille ta korraldas, et meil on tarvis ühist lähenemist ning koostöö, pikaajalise koostöö reaalsustest, et siis me saame näidata ka pikaajalise tegevuse tulemusi. lühiajalise ajaline koostöö on tegelikult juba üsna häid tulemusi näidanud, nii et ühiskasutamine ja jagamine on asjad, mida hetkel rakendatakse peamiselt piirkondlikul tasandil, näiteks Beneluxis, siis Põhjala riikides ning samuti teevad seda riigid kahepoolselt. ning niisugusest kahepoolsest või regionaalsest koostööst tuleks õppida on valdkondi, mis saab täiesti selgelt identifitseerida, kus ühiskasutus ja jagamine oleks eriti asjakohased. kui me oleme suutnud pisut kokku hoida ühes valdkonnas, siis me saame ju investeerida selle teise väga olulisse valdkonda, seda on ka nimetanud esimees Brock, et kui me praegusel hetkel ei suuda teadusuuringutesse ja arengutesse investeeringuid säilitada, siis me võime tegelikult jõuda niisugusesse punkti, kust ei ole enam võimalik tagasi pöörduda, sellepärast et me ei saa ju loobuda oma tehnoloogilisest sõltumatusest julgeoleku valdkonnas. niisiis, pikaajaliste eesmärkide osas eelmisel nädalal ministrid ka rääkisid sellest, Belgia, Kreeka, Soome ja Luksemburg andsid välja dokumendi, milles käsitleti pikaajalist koostööd ning niisuguseid instrumente, mis on välja töötatud Euroopa Liidu siseselt eesmärgiga muuta riigisiseseid protseduure ja menetlusi, see oli siis esimene punkt ning teine väga oluline punkt oli muuta sõjalist sünergiat Euroopa Liidu sees ning neljas väga oluline element, mida nimetas ka NATO peasekretär, see on nimelt näidata liikmesriikidele, et nende tegevus koostöös NATO-ga on ük-, teineteise täiendamine, seal ei ole mitte mingisuguseid dubleerimise küsimusi. nii et me peame veenma neid, et me ei dublikeeri teineteise tegevust, vaid täiendame nii et meie kontaktid NATO-ga on suurepärased ning mul on väga hea meel, et me oleme seda teinud ning et Euroopa Kaitseagentuur ja Euroopa Liidu kaitsejõud tegelevad NATO-ga just teine näide on meditsiinivaldkond, kus liikmesriigid on saanud endale juba võtmerolli nii Euroopa Liidus kui NATO-s ja veel üks kord kordan, Euroopa Liit ja NATO täiendavad teineteise tegevusi, meil on, <coughs> me õpime NATO kogemustest, eriti kogemusest Afganistanis ja sellest, kuidas sealsed meditsiinimoodulid on standardiseeritud. see me teeme NATO-ga koostööd kõikides valdkondades ning oleme tegelikult juba näidanud, et see koostöö on pidev. eelmisel nädalal rääkisin sellest ka general Abrialliga ning me mõlemad rõhutasime, et meie tegevus on suurepäraselt teineteist täiendab. veel kord, pikaajalisest tegevusest me peaksime võimaldama liikmesriikidel integreerida oma riiklikesse tegevustesse see uus koostöömeetod ja mitte ainult tehnilisest seisukohast lähtudes, vaid sellest seisukohast lähtudes, et kõigil oleks selge, et Euroopa Liidus välja töötatud kaitsemeetmed peaksid toimima ka riiklikul tasandil ning et siis oleks järjest rohkem võimalik kasutada ühiskasutust ja jagamist. nüüd teine punkt, mida ma tahaksin veel kord nimetada, on sünergia küsimus. meil on olemas komisjon, mis pa-, tuvastab meie sõdurite vajadused ning samuti selle, mida turul on pakkuda, et neid vajadusi rahuldada ning kolmas punkt, teadusuuringud, millega me peame jätkuvalt tegelema, et ka homme jätkuvalt suutlik olla ning siis neljas küsimus oli võimekuste arendamine oluline on kaitsealused, kaitse alus ja tööstus omale teineteisele lähendada, et paremini rahuldada meie sõdurite vajadusi. nüüd teine asi, mida ma nimetasin, oli sünergia, ehk siis kaitsepoliitika peaks olema rohkem ja rohkem sünergias Euroopa Liidu teiste poliitikatega, siis äh, teadusuuringud, mida ma nimetasin, see on ju ka täiesti selge, selle vajadus, on mõningad tehnoloogiavaldkonnad, mis ei ole ei kaitse ega ega sõjalises valdkonnas, näiteks nagu mereseire, kübertehnoloogia või keemilise ja bioloogilise relvavastane võitlus, need ei ole ükski ei konkreetselt sõjanduslik ega konkreetselt tsiviiltehnoloogia, need on niisugused, mis sisalda, sisaldavad endas mõlemat ning mul on suurepärane võimalus olnud koostööd teha erinevate Euroopa Liidu valdkondadega selles küsimuses, et töötada välja võimalikult suur sünergia erinevate valdkondade vahel eelarve küsimus on muidugi raske. kolmkümmend miljonit eurot on kaitsepoliitikaks ette nähtud, see on hetkel poliitiline küsimus ja see on väga raske öelda, kuidas meie eelarve edasi areneb, sest et praeguse eelarvega ei suuda Euroopa Kaitseagentuur kõike teha, mida ministrid meilt ootavad, aga me peame omavahel läbi arutama kõikide liikmesriikidega, missugused projektid neid kõige rohkem huvitavad ja siis võib-olla on võimalik taotleda täiendavat krediiti. liikmesriikidel on ka summasid teadusuuringutes, olu, teadusuuringuteks oluline on see, et meil valitseks selles valdkonnas dünaamika veel üks oluline sünergiavaldkond, see on just millega, mida tuleb Euroopa Liiduga arendada, see on programm Single European Sky, seda me ei saa teha üksi, siin peavad olema kaasatud kõik liikmesriigid, samuti on see tsiviil- ja sõjalennunduse ühine programm ning Euroopa Kaitseagentuur on just nimelt see koht, kus liikmesriigid saavad kaitsta oma huvisid ning selle väga olulise ning äh, sõja, sõjaväelased saavad jätkata oma missioone ja jätkata neid siis positiivselt nüüd tehnoloogia ja võtmetehnika. siin me oleme komisjoni poolt organiseeritud task force'iga väga suurt koostööd teinud. selle komisjoni rakkerühma task force'i raames ning lõpetuseks meil on muidugi teatavad ohud, millega me silmitsi seisame, näiteks see, et meie kaitsevõimekus väheneb. samuti me peame vastutama Euroopa ühise kaitsepoliitika ja selle väärtuste eest. me peame vastama kõikidele Euroopa Liidu kodanike ootustele ja eelkõige sellele ootusele, et me oleme niinimetatud security provider, julgeoleku pakkuja, niimoodi nimetab meid ka Ameerika. nii et see on tegelikult väga raske ülesanne, mis meile on pandud ning seetõttu me peaksime suutma ühendada kõik omad võimekused, et tagada see julgeolek, mida meid ooda-, meilt oodatakse. niisiis Euroopa kaitseagentuurina oleme me ka asutus, mis on liikmesriikide teenistuses, mida kasut-, ma olen väga hämmingus sellest kaitseministrite pühendumisest meie tööle ning samuti poliitilisele toetusele, mida meil on avaldatud ja mida meil on tõesti vaja ning eriti just parlamendi poolt. suur tänu, härra esimees. suur tänu, proua Anu ja kõigepealt saab sõna kolleeg Kaalar. jah, suur tänu, härra esimees. suur tänu ja tere tulemast, proua Arnu, meie välisasjade komisjoni. Te teate, et Euroopa Parlamendis ja ka kaitse- ja julgeoleku allkomisjonis hindame väga teie tööd nagu ka välisteenistuse tööd ja kolleeg Liiseki raportis me juba tõime selgelt välja, et kõikidel peab olema oma roll ja teie rolli me hindame suuremaks, kui liikmesriigid võib-olla soovivad ja tahavad. ja nüüd pärast aastast äh, ressursside jagamist ja koondamist äh, on näha, millised on teie võimed ja mis te olete välja töötanud. eelmisel aastal Euroopa sõjaväestaap esitles äh, üle kolmesaja projekti, mida liikmesriigid läbi viisid ja ma kuulsin, et praegu räägitakse üheteistkümnest äh, projektist, nii et ma tahaksin teada, mis äh, sai ülejäänud kahesaja kaheksakümne üheksast. kui palju on saavutatud, võib-olla oskate selle kohta midagi öelda? et mis siis nendest teistest projektidest sai või mis saab? kas nendega jätkatakse või kui nendega ei alustatud, siis miks? siis äh, kahe tuhande kümnenda aasta eesmärgid ja eesmärkide pikendamine määramata ajaks. tahaksin teada, millised äh, eesmärkide lünkasid on võimalik olnud Kaitseagentuuri panusega täita. tahaksin tulla ka selle näite juurde, mida teie mainisite ja ka NATO peasekretär mainis ja see toob välja selle probleemi, mis meil on äh, äh, lennukite õhus tankimisega. juba Liibüa kriisi ajal me nägime, et Euroopa võimsus selles osas ei ole väga hea. härra Rasmussen ütles, et jah, et ameeriklastel on neid lennukeid küllaga. no jaa, aga siis tekib meil jälle probleem, kus ameeriklased ütlevad, et tegemist on teie tagahooviga ja meie ei soovi sellesse operatsiooni sekkuda. mul on väga hea meel, et me üritame oma õhuvõimsust äh, parandada, mul on väga hea meel, et äh, Prantsusmaa tahab osta äh, neid neliteist Boeing nelisada kümme LTT-d ja mis puudutab Saksamaad, siis meil on piisavalt lennukite tankimise lennukeid, nii et kui sellest võimsusest piisab, siis tegelikult tuleb nüüd küsida, mis saab edasi, et kas me hakkame lihtsalt vanu asendama või ütleme, et sellest, mis on, piisab ja me oleme võimelised operatsioone ellu viima. nii et tõesti oleks vaja mõelda selle peale, kuidas oma võimsuse lünkasid täita. ja viimane küsimus, mida te mainisite ja mida ma uuesti tõstataksin nimelt Horisont kaks tuhat kakskümmend, me oleme välja töötamas arvamust julgeoleku ja kaitse allkomisjonis ja me leiame, et meil, teil on võimalik anda tõesti ka siin panus äh, võimsuse lük-, lünkade vähendamiseks, siin komisjon on öelnud, et tsiviilsõjaliste toodete osakaalu tuleks äh, suurendada ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika elluviimiseks. mis teie soovite, kui teil oleks mingit soovi võimalik avaldada, siis äh, milline peaks olema meie militaarvõimsuse kese, millele peaksime keskenduma või mis me peaksime Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi sisse kirjutama, millest teie siis hiljem saaksite kasu lõigata. suur tänu, härra Tahv. ma arvan, et me peaksime olema ausad iseenda vastu. sõjaline koostöö ja relvahange ning relvatalade uuringud on praegusel hetkel väga primitiivsel tasandil ja olen nõus äh, härra Kaaleri meeleheitega, et meil on tõesti puudu edusammudest. jah, tõesti me oleme oma eesmärgid äh, üle vaadanud ja muutunud auahnemaks äh, viimastel aastatel. Te ise rääkisite päris mitu korda suveräänsusest. see ei ole mingi kontseptsioon või äh, mõiste, millest meie siin väga palju räägiksime teistes Euroopa lõimimise ja Euroopa poliitikate valdkondades, nii et siin on selge vastuolu nende vahel, kes tahavad jääda selle vanamoelise riikide suveräänsuse mudeli juurde ja ütlevad ka, et nad on äh, samal ajal valmis koondama ja jagama ähm, relvi ja tehnikat, nii et äh, tundub, et keegi nendest siiski valetab. kas te võiksite tuua konkreetseid äh, näiteid selle kohta, et kas see anglo-prantsuse kokkulepe sõjaväekokkulepe, et kas see on pigem needus või õnnistus Euroopa kaitseagentuuri jaoks? tundub, mulle tundub, et, et sellega õõnestatakse teie püüdlusi ja oleks võib-olla mõistlikum keskenduda sünergiale, kui me kaitseagentuuri pädevust välja töötame ja võimsust äh, tagame. ja viimaseks Türgi küsimus. kui kulukaks läheb meile see, et Türgi ei ole kaasatud kaitseagentuuri töösse? suur tänu teile. proua Lösing. ja, vielen Dank, ich schließe inhaltlich an ähm, Äh, suur tänu, olen nõus oma eelkõnelejaga. võib-olla ma vaatan seda asja küll natukene teise nurga alt, äh, riikliku suveräänsuse küsimus. Te võrdlesite siin äh, neid ühiseid rahvusvahelisi pingutusi näiteks haigla ülesehitamisel ja siis ka rahvusvahelistest püüdlustest äh, sõjalistes konfliktides. ma arvan, et äh, vahed on olemas ja sellel on ka põhjus, miks läbipaistvus ja riiklikud suveräänsuse õigused sõjalistes konfliktides osalemistes äh, on tõesti väga tundlikud. meil Saksamaal sõjalistesse konfliktidesse sekkumistest tuleb saada parlamendi nõusolek ja sellest lähtub ka minu küsimus. kuidas tegelikult arvestatakse sellega, et äh, parlamendil on võimalik ei öelda. kas teil on võimalik äh, tagada seda, et need koondatud äh, pädevused et need langevad ära siis, kui Saksamaa parlamendis ressursside koondamise ja jagamise raames osalemisest loobutakse või öeldakse ei osalemisel, nii et tahaksin teada, kuidas ta arvestatakse sellega juba eelnevalt, et võib tulla ka ei parlamendilt. Et le bon exemple Did I hear my name correctly, Mr Chairman? härra Kirillov. Thank you very much uh,. Madam, thank you very much for. proua, suur tänu teie sõnavõtu eest, suur tänu, et olete täna siia tulnud. mul on teile üks küsimus, mis puudutab äh, ühtse Euroopa taeva projekti, mida te mainisite oma sõnavõtu lõpus. ja täpsemalt ma tõesti arvan, et tegemist on väga tähtsa äh, ja lisandväärtust toova projektiga. aga küsida tuleb rakendamise kohta, ma ei hakka siin esitama küsimust äh, lennufirmade kuludega, sest see on tegelikult äh, teisejärguline, kuid mis puudutab erinevate riikide vägesid siis see toob endaga kaasa tõsiseid äh, lisataotlusi, eriti just äh, väiksematest liikmesriikidest. Ku-, ja me oleme huvitatud sellest, et projekte hakataks äh, rahastama pigem varem kui hiljem ja me peame arvestama vabatahtlike Ehm, panustega liikmesriikide sõjaväeelarvetest. kas te olete hinnanud ehm, seda, et milline koorem langeb erinevate riikide sõjaväekulutustele ja kas te julgustate neid riike ehm, millel on nõndanimetatud asümmeetriline koormus selle projekti elluviimisel. suur tänu! Dziękuję bardzo. Ja tyle godzin rozmawiałem z... Suur tänu! me oleme siin veetnud me oleme sõitnud koos äh, väga pikki tunde proua Arnoga, me oleme rääkinud finants- ja majanduskriisi mõjudest kaitsesektorile. ma pean ütlema, et meie arutelud olid väga kasulikud minu raporti koostamisel Euroopa Parlamendis. sooviksin teilt küsida kahte küsimust, üks on üldine ja teine spetsiifiline. esitan kõigepealt lühema spetsiifilise küsimuse kas äh, teie ja Euroopa Kaitseagentuur on rahul äh, liikmesriikide poolse panusega, ma tean, et siin on selles osas eriarvamused, mida tähendab koostöö ja, ja liikmesriikide panus. sooviksin küsida täpsemalt, kas te olete rahul äh, uute liikmesriikide poolse panusega? ja teiseks kui nüüd natukene unistada, siis milline eelarve teile meeldiks? milline oleks äh, Euroopa Kaitseagentuuri unistuste eelarve teie jaoks? et äh, teie organisatsioon saaks oma tegevust täielikult ellu viia I would like to thank you very much and sooviksin teid tänada ja suur tänu teile eest, et te lubate mul unistada ja oma soovidest rääkida. kõigepealt härra Kaaler ja tema küsimused. mis sai, mis sai kolm üksteist võimalustest eh, koondada ja jagada? minu meelest on väga oluline, et meil oleks äh, võima-, oluline võimalus äh, analüüsida äh, erinevaid võimalusi, kui võimalus on käeulatuses, tuleb sellest kinni haarata. me soovisime näidata, et me saame kohe tegevusse sukelduda ja seda võttes arvesse ka mõningate liikmesriikide rasket olukorda, teadvustada sellest paremini äh, ja mm, olukord arvesse teate isegi, e, peate minust pareminigi, kui raskes olukorras mõned liikmesriigid on. sama olukorras oli ka NATO. kui ma räägin X-teist, kuid need üksteist sisaldavad erinevaid elemente. sest äh, siin e, on vaja kombineerida omavahel väga paljusid erinevaid äh, tegevusvaldkondi, on võimalik eh, vahendeid eh, hajutada või kokku tuua. oluline, eh, milline, mis on kättesaadav, mis on käeulatuses, samas me ei tohi unustada ka kõike muud ära. ja loomulikult me ei sooviks, et, et keegi ülejäänud osa unustaks. kui me näiteks EATE ümber ringleb transpordiküsimustes, seal on väga palju vaja ära teha. mõned äh, asjad näiteks ei toimi väga nähtavalt, sest siin on, äh, sest mõned leiavad, et me peame olema pragmaatilised, teised leiavad, et me peame olema nähtavad, loomulikult see sõltub ka sellest, milline on riiklik poliitiline tagapõhi. mina kui kaitseagentuuri juhat-, eesistuja, pean toetama kõiki liikmesriike, sõltumata sellest, milline on nende poliitiline tagapõhi ja saavutada võimalikult palju tulemusi. me ei unusta ära uusi, teisi võimalusi, me üritame kokku tuua erinevate ministrite soovitusi, ütleme, et me peame näiteks töötama luure ja jälitustegevuse valdkonnas, see on terve suur valdkond, millega peaks ministrid tegelema ning me eh, lisame pidevalt juurde uusi ettepanekuid. Mm, sama puudutab eh, satelliidiühendusi, see on teema, mida peaks kindlasti, millega peaks kindlasti tegelema kõik eh, see, mis puudutab meie kosmose tegevuse võimekust, mille osas Euroopa Liit peaks olema eriti tähelepanelik me tõesti arvame, et see on tõesti selline valdkond, mille osas me peaksime eh, toimima mitmepoolselt, eh, peaksime tegema Euroopa tasandil koostööd. mis nüüd puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta horisonti, te küsisite minu käest, eh, milline valdkond oleks see, kus me saaks kõige rohkem koostööd teha, mina eraisikuna, mul oleks, oleks mul loomulikult väga pikk soovide nimekiri, merejärelevalvet, kübertehnoloogiat, tahaksin keskenduda küsimusele, mille koha pealt me oleme komisjoniga palju koostööd teinud ma ei tea, kuidas äh,, äh, äh kuidas ähm, ähm, droonid ehk siis äh, mehitamata lennukid, kuidas neid kasutada. Need võiks kasutada ka tsivi-, tsiviileesmärkidel peale sõjaliste eesmärkide. Need on erinevad tehnoloogilised vahendid. me töötame sertifitseerimisega äh, ja eh, reglementeerimisega, et eh, teha kõik selleks, et et me peaksime tegema kõik selleks, et välja töötada vajalikud tehnoloogiad, et eh, need lennuk, mehitamata lennukid lendaks turvaliselt ka tsiviilmissioonide jaoks. Nende tehnoloogiate väljatöötamine on väga kulukas. see oli üks kõige kallimaid tehnoloogiaid, mida on, mille me oleme tegelenud. me teeme käsikäes tööd äh, komisjoniga, et me saaks äh, jagada ka äh, ressursse Euroopa eelarve poolt pluss liikmesriikide poolt. sest see illustreerib meie võimalusi tegutseda nii tsiviil- kui sõjalistes valdkondades ning seal on tõeline lisandväärtus, see aitab äh, kombineerida äh, meie, meie tegevust äh, sõjalises ja tsiviilvaldkonnas. nüüd, mis puudutab õhus tankimist, siis teil on täiesti õigus. me tõesti Äh, oleks tõesti hea, kui me oma võimalusi suurend-, võimekust suurendaks. kuid on erinevaid võimalusi võimekust suurendada, üks neist on äh, näiteks lennukeid osta ning äh, see aitab näiteks meil ka tööstustega sidemeid luua kuid äh, siin on veel midagi. tavaliselt äh, on väga palju lisatöötunde. me sooviksime, et liikmesriigid äh, oleks olukorras, kus võimalik rohkem, rohkem hankida, kuid samas kui te koondate kõik lisatunnid, koolituse, logistilise toetuse ja nii edasi, see on, on siis kõikide võimekus suureneb, me peame mõlemas osas tööd tegema. peame tegema eh, kõik selleks, et oma toetust ratsionaliseerida, härra Tahv. ma ei saa nüüd öelda ma ei ole <coughs> positsioonis, kus ma saaks see, öelda, kas ma jagan teie frustratsiooni või mitte. ma näen, et suveräänsus ei ole sõna, mida me kasutame, kui me räägime Euroopa poliitikast. Mm. puudutab kaitseküsimusi, siin on illustreerivaks küsimus, mis siis, kui meie rahvusparlamendid ütlevad ei. meie peame sellist otsust respekteerida, suveräänsus äh, on eelkõige tegelikkus, mõnes liikmesriikides äh, on väga pikad poliitilised protsessid selleks, et otsustada, kas eh, sek-, osaleda konfliktis või mitte ja eh, millised on Euroopa Liidu pädevused. see ongi suveräänsus. kui on sõjaline võimekus olemas, siis on võimalik seda kasutada ühtse kaitse julgeolekupoliitika arendamiseks. seda võib kasutada näiteks ÜRO ja NATO hüvanguks. see ongi suveräänsus ning vastamas äh, Bundestagi küsimusele, siis äh, meil on äh, kaitseagentuuris oma reaalsus, teil on oma süsteemid otsustamaks, kas, millist pädevust kasutatakse. sellepärast me keskendume kahele küsimusele. üks on siis kõik, mis ei ei äh, puuduta väga delikaatseid küsimusi, ehk siis äh, toetus äh, ja hooldusküsimused, mida rohkem jagatakse koolitust ja hooldust, seda rohkem liigutakse ühises Euroopa suunas, mis on poliitiliselt aktsepteeritav ka kõikide liikmesriikide jaoks. teine element tuleks võtta arvesse meie häid kogemusi ja meie häid võimalusi. kui te võtate näiteks Euroopa, Euroopa transpordiagentuuri, seda on, selle pädevusi on viimasel ajal väga hästi ära kasutatud. liikmesriigid näiteks selle abil on saanud teha seda, mida nad tahavad teha, ilma et see koduriigis äh, Äh, probleeme tekitaks, mis puudutab nüüd Inglise-Prantsuse leping. ma teen pidevalt äh, šotlastega koos ja, <clears throat> ja mina räägiksin Briti, mitte Inglise lepingust Prantsusmaaga. <clears throat> mina ei tea, kas see on õnnistus või needus. ma arvan, et meil võimalik sellest äh, kasu saada, ma arvan, et selline lähenemine on õige, see näitab usaldustaset, mida võib aktsepteerida kahe liikmesriigi vahel, mis taval, tavapäraselt teineteist nii väga ei usalda, eriti see puudutab ka väga äh, tundlikke pädevusi. on hea, et, äh, et sellist usaldustaset on võimalik äh, tekitada ning samuti on vaja luua sätted, mis kinnitavad, et usaldus on olemas. ning mõned klauslid on välja töötatud selle Prantsuse-Briti lepingu juures, mida oleks võimalik laiendada ka teistele kogemustele. sama puudu-, võib-olla ka Nordefco ja teiste koostööliikide üle. mõnedes küsimustes leiame Kaitseagentuuris, et äh, see oli, leidsime, et näiteks äh, mõningates mereturvalisuse küsimustest, noh, mere jälg-, turvalisuse jälgimisküsimustest on, on sellest palju kasu olnud. meie üritame teha kõik selleks, et kui teised liikmesriigid soovivad selle algatusega ühineda, on seda võimalik teha. mis puudutab Cesarit, peame toetama oma liikmesriike, et öö, äh, oleks võimalik ette näha kõiki elemente, mis äh, on osa lõppkuludest seitse miljardit eurot. me rääkisime Patrick Kiiga sellest täna hommikul veel, see, seda arvu tuleb veel, tuleb veel üle vaadata, lõpparv võib olla väga erinev seitsmest miljonist eurost. kui on olemas äh, tehnilised äh, lennuk, mis äh, äh, kannab tehnilisi vahendeid, tehnoloogiat, siis on vaja seda pidevalt üle vaadata ja seda hooldada ning sooviksime, et igal liikmes riike kutsuda üles, et nad töötaks edasi selle küsimuse kallal et tööd tehakse edasi ka Eurokontrollis, näiteks ATM küsimustes. ning samuti puudutab see ka NATO erivajadusi. nagu te teate ka, komisjon teinud ettepaneku kolm miljonit eurot eraldada kolm miljardit eurot, vabandust mida oleks võimalik eh, nii tsiviil- kui sõjalises valdkonnas kasutada ja eh, oleks võimalik sellest ka sõjalist kasu saada ja härra Vusek, teie küsimuse eest aitäh, suur tänu teie koostöö eest, eh, kui te oma raportit ette valmistasite. hinnang meie koostööle liikmesriikidele me sooviksime alati loomulikult äh, et koostöö oleks rohkem, et teha kõik selleks, et liikmesriigid täiel määral kasutaks ära ideaal e, kaitseagentuuri ja ministrid ei tea, me tegutseme väga diskreetselt, et meie lähenemine oleks pragmaatiline ja samas töötame välja projekte, mis oleks nähtavamad, et kõik saaks aru, et EKA-d on võimalik kasutada mõned uued liikmesriigid äh, tegevad, teevad meiega rohkem koostööd kui vanad liikmesriigid vahel. ja nüüd minu unistuste eelarve. võib-olla ma väga ratsionaalselt unistan, see sõltub sellest, mida me teeme, kui me peaksime tegutsema kui hankeagentuur, see peaks olema võimalik, siis äh, <clears throat> siis üks äh, null juurde lisada oleks muidugi tore. kui ühel hetkel liikmesriigid on tõesti veendumusel, et äh, ja neil on võimalik saada rohkem oma raha eest, siis peaks sellele tasemele ka minema. peaksime tegema koostööd teiste agentuuridega hankeküsimustes. aga ma ei hakkaks mingisuguseid numbreid välja ütlema. ma ei ütle, et meil on vaja ühte nulli juurde või, või kaks protsenti või mida iganes, nii see ei toimi. võttes arvesse, millised, milliste missioonidega liikmesriigid nõus on, äh, sõltuvalt sellest äh, eelarve peaks äh, seda järgima praegu peame olema jäädusuutlikud ja saama spetsiifilist finantseeringut ja spetsiifiliste projektide jaoks, mida oleme valmis lõpule viima, aitäh. Uh, uh, suur tänu, võib-olla ma ei olnud vahepeal väga tähelepanelik ja selle eest ma juba kohe vabandan, aga nagu ma juba enne ütlesin, see väikese eelarve küsimus on meil igal pool praegu probleemiks ja Euroopa kaitseagentuuri rahastatakse Euroopa eelarvest ning seetõttu tuleks teda nimetada ka mitmeaastases finantsraamistikus. mis teie selle kohta arvate? meil on väga eriline staatus meie agentuuril ma arvan, et meie, meile seatud piirangud on veel karmimad kui Euroopa Liidu eelarvele üldiselt. meie personal on väga roteeruv, meil on väga palju lühiajaliselt meie juurde määratud eksperte ja selle kõige tõttu ma pigem ütleksin, et meile peaks jääma see eriline seisund, mis meil praegusel hetkel on äh, suhetes liikmesriikidega, aga nagu ma juba mitu korda ütlesin, ma ootan vägagi sünergiaid Euroopa Liidu eelarvega, see on õiguslikult võimalik, see on õiguslikult võimalik ka komisjoni seisukohast ja ma ootan just neid kaasfinantseerimise võimalusi. ma olen mõistnud, et see on võimalik ning ma rõhutan veel ükskord, et see on igati võimalik, ma loodan, et see võiks olla vastuseks teie küsimusele. jah, aitäh. ma arvasingi, et te nii vastate, nii et ma ei valmistanud teile pettumust, ütleb kõneleja. ei, suur tänu Wir müssen jetzt schnell machen. nüüd tuleb väga kiiresti edasi minna. meil ei ole võimalik täna arvamuste vahetust äh, eelarve osas pidada, sest me oleme ajast väga-väga äh, maha jäänud, alustasime juba pool kolmi ja seetõttu tuleb meil koosolekuga lõpetada kell kuus ja sellepärast, äh, kuna on vaja homme hääletada, räägime väga kiiresti Justas Paletskise raportist Ehm, tahan lihtsalt teada, kas meil on mingeid äh, kommentaare selle raporti hääletamise kohta. suur tänu kõikidele riiklike parlamentide esindajatele, loodan, et teil oli siin meiega lõbus. härra Paletskis, palun. suur tänu, härra esimees energiapoliitikaalane koostöö Euroopa Liidu väliste partneritega. see arvamus on tegelikult kunagise välisenergiapoliitika raporti jätk, mis võeti viis aastat tagasi parlamendis vastu. härra Sarasvolski on väga aktiivne olnud ja teinud tähtsaid muudatusettepanekuid, see polnud ka mitte mingi üllatus, tahan tänada teda ja ka kõiki teisi kolleege, kes tegid nelikümmend neli muudatusettepanekut, suurem osa neist on kõikidele fraktsioonidele vastuvõetavad see dokument näitas veel kord, et Euroopa Parlamendis on äh, suur üksmeel selles osas, et meil on vaja ühist energiapoliitikat nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liidu piire. nüüd, kui neid muudatusettepanekuid vaadata, siis mõned nendest on tööstuskomisjoni pädevuses ja need on tegelikult äh, tööstuskomisjoni äh, raporti projektis ka sees. koos variraportööridega töötasime me välja kuus kompromissettepanekut. Nendes on mõned tähtsad küsimused, mis me toome ka välja. esiteks me toome välja, et liidul on suur sõltuvus energia impordist ja seetõttu meil tuleb suurendada ressursside allikaid ja ka tarneahelaid ja meil tuleb rohkem kasutada alternatiivseid energiaallikaid selleks, et äh, välisjulgeolekupoliitikat, energiajulgeolekupoliitikat parandada. rõhutame, et on vaja rohkem keskenduda Euroopa Liidu põhilistele väärtustele nagu inimõiguste kaitse, demokraatia, äh, loodusvarade äh, tõhus kasutamine ja nii edasi väga tähtis on ka tihedamad äh, suhted nõukogu komisjoni ja Euroopa välisteenistusega, selleks et nad saaksid üheskoos Euroopa ühise välispoliitika otsuseid vastu võtta. veel on üks väga tähtis küsimus, mis puudutab just uusi liikmesriike. kutsutakse üles komisjoni jälgima järgima ja sisse viima tuumaelektrijaamadele kõige kõrgemaid rahvusvahelisi standardeid, mis on Euroopa Liidu naaberriikidesse. ja me kutsume üles Euroopa naaberriike pidama kinni eh, ka nendest äh, nõuetest, mis meil on tuumajaamadele ja läbi viima äh, ohutusteste. härra Sarasvorski, palun. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tuleb öelda, et on väga tähtis, et me jällegi tegeleme selle küsimusega, mis, millega me alustasime tegelemist, nagu härra Paleskis juba ütles, viis aastat tagasi ja me mängisime väga tähtsat rolli juba toonase raporti koostamisel. tahaksin tunnustada härra Paletskis saavutatud tulemuste eest, kuid tahaksin kõigepealt kommenteerida mitte sisu, vaid seda, et meie komisjon on oma juhtiva rolli kaotanud energiapoliitika küsimustes, see on läinud tööstuskomisjoni pädevusse ja vastavalt äh, kodukorra artiklile viisteist on see nii, et tahaksin äh, nüüd esimest üles kutsuda, et me vaataksime tulevikus üle oma energiaalased äh, pädevused, sest äh, me ei tohi riskida ka sellega, et kaotame kõik need edusammud, mis me tegime viie aasta jooksul. siin on tehtud terve rida muudatusettepanekuid, ma arvan, et lõplik tekst on vastuvõetav ja nagu ma ütlesin, tunnustan härra Paletskist selle tehtud töö eest äh, me oleme siin välja toonud Euroopa Liidu tähtsa rolli energia välispoliitika osas. me oleme öelnud, et me peaksime olema rohkem kaasatud äh, energiapoliitikasse kolmandates riikides, rohkem kui praegu. me oleme öelnud, et meil on vaja ka delegatsioone, mis võtaksid osa energiapoliitika väljatöötamisel. komisjon peaks välja töötama töökava vastavalt teatisele, selleks et oleks meil võimalik ka mõjuhinnanguid äh, läbi viia ja vaadata, kas meil oleks vaja ka seda energiavälispoliitikat veelgi edasi arendada. väga tähtsaks küsimuseks selles raportis on see kompromissettepanek neli, mis puudutab Venemaad ja kutsun kõiki fraktsioone üles seda kompromissi toetama. kuna tegemist on kodukorra artikliga viisteist, siis äh, läheb see täiskogule ja ma toetan äh, seda raportit ning äh, tänan härra Paletskist ja kõiki variraportööre, kes aitasid seda arvamust koostada. suur tänu, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole? siis ütlen veel, et see kokkulepe sõlmiti enne praeguse juhatuse ametisse asutamist ja volinik Oettinger on andnud meile selle alusdokumendi, mida nüüd arutame ja mul on väga hea meel, et avaldati sure, survet ka partnerluslepingu osas jah, kahjuks läks see vastavalt kodukorra artiklile viisteist küll tööstuskomisjonile, aga siiski tuleb siiski mõelda ka selle peale, et et Äh, kes on see volinik, kes vastutab. Äh, toona oli Ashton ja vastutasime meie, nüüd on aga Oettinger energiavolinik ja sellepärast ongi see tööstuskomisjoni valdkonnas, nii et tõesti, see on nii nagu ka riiklikes parlamentides, et alati tegeleb selle küsimusega see komisjon, ähm, mis minister selle küsimuse eest vastutab ja ma arvan, et me peame sellest lihtsalt aru saama ja aktsepteerima ja mis puudutab nüüd pädevuste jagamist komisjonide vahel, siis tõesti järgmise ametiperioodi jooksul me peaksime need asjad lihtsalt üle vaatama, sellepärast et praegusel hetkel on olukord selline, kui me, nagu me ütlesime ka komisjoni esimeeste konverentsil, et siin praegu käib pädevuste eest selline verine võitlus, et vahel me kaotame kolm, neli, viis kuud ainult sellepärast, et me ei ole pädevusi korralikult ära ja lükanud. ja nüüd see kodukorra artikkel viisteist on tegelikult ka ähm, üks põhjusi nendeks veristeks äh, sõnasõdadeks, nii et tõesti, et iga komisjon, äh, äh, kelle pädevusvaldkonnast mingi väike osagi välja tuleb, nõuab kohe raportit endale ja seetõttu ongi need asjad nii segased nii et siin on tõesti väga palju asju, mis tuleb muuta ja me peaksime tegelema selle põhimõttelise küsimusega. peaksime selle kõigepealt omavahel läbi arutama ja siis komisjonide esimehed peaksid seda arutama selleks, et me parlamendi kodukorda selles mõttes muudaksime. sest nagu partnerluslepingu puhul see väga selgelt välja tuli, juba neli kuud ei olnud meil võimalik mitte midagi teha, neli kuud olime halvatud asjad toimusid üle meie pea ja minu arvates oli see täiesti mõttetu. siin on reeglid veel sellest ajast, kui Euroopa Parlamendil polnud mitte midagi öelda ja nüüd tõesti tuleb meil midagi ette võtta selleks, et me võimalikult kiiresti saaksime midagi ära teha. suur tänu kolleeg Sarjus Volskile ka selle viite eest. kas kolleeg Voletskise raporti kohta on veel sõnavõtusoove? ei ole, siis homme hääletame. üht komisjon, kas komisjoni esindaja tahab sõna saada? Thank you very much uh,. I'd like to take the opportunity to suur tänu, tahaksin kasutada võimalust ja öelda, et komisjon on uh, väga rahul selle arvamusega ja õnnelik nende muudatusettepanekute üle, mis toetavad komisjoni septembrikuus uh, avaldatud teatist. tahaksin välja tuua selle, et äh, arvamus toob väga selgelt välja, et äh, energiapoliitiliste eesmärkide jaoks ja energiavälispoliitika on väga tähtis ja meil on vaja suurendatud äh, koordineerimist mitte ainult energiakokkulepete osas kolmandate riikidega, vaid ka liikmesriikide vahel. tahaksin välja tuua lihtsalt kolm küsimust nende muudatusettepanekute valguses, mis tehti. mis puudutab teekava, siis tahaksin teile meenutada, et komisjoni teatis ei too mitte alati välja ainult prioriteete, vaid toob välja ka võtmetähtsusega äh, tegevused, toob välja need äh, programmid, mida rakendatakse või mida on hakatud rakendama septembrikuust alates ja kuna see protsess praegu toimub, siis võiksin tuua ühe näite, näiteks kokkulepe äh, Venemaaga elektrivõrkude haldamise kohta, mille jaoks me saime mandaadi selle aasta alguses ja me alustasime eelmisel kuul ka läbirääkimisi teiseks on täiesti selge, et kahe- ja mitmepoolsed äh, kokkulepped on väga tähtsad selleks, et tagada võrdsed tingimused ja läbipaistvus meie suhetes ja see kehtib kõikide kokkulepete kohta, mitte ainult partnerlus- ja koostöölepingute kohta. ja kui me peame läbirääkimisi lepingute osas kolmandate riikidega, siis me üritame alati kinni pidada nendest põhimõtetest ja nendest küsimustest, mis on õigustiku osas väga tähtsad ja me oleme alati avatud kolmandate riikide ettevõtete kaasamise osas meil ei ole mingeid spetsiifilisi energia tarnekindluse äh, klauseid, kuid meil on selged äh, varase hoiatuse äh, süsteemid siin ette nähtud. ja mis puudutab ärilepingute, kommertslepingute muutmist, siis see kõik peab toimuma ka vastavalt menetlusele, siin on ette nähtud ka arbitraaž ja lõpetuseks komisjoni teatises kutsutakse üles Euroopa Liidu äh, tähtsamale rollile läbirääkimistel kolmandate riikidega, siin on hõlmatud suured taristuprojektid selleks, et Euroopa Liidu võrgud oleksid kättesaadavad ka kolmanda riikide ettevõtetele. siin on praegu regulatiivseid probleeme ja need küsimused tuleks tasandada Euroopa Liidu tasandil ja mitte Euroopa Liidu liikmesriikide ja kolmandate riikide kahepoolsete läbirääkimiste kaudu. siin on eriti just Euroopa Liidu Aserbaidžaani, Türkmenistani lepingud väga tähtsad äh, Äh, gaasijuhtme osas ja praegusel hetkel nendes lepingutes pole konkreetseid mahtusid kirja pandud või kokku lepitud, seda teevad siiski äriettevõtted omavahel, suur tänu! suur tänu, härra Sarus-Volski veel kord! Your... suur tänu, härra esimees, et kommenteerisid minu kommentaari, kuid lihtsalt, et asju selgeks teha ma saan aru, et energia varustuskindlus on võtnud nüüd äh, volinik Oettingeri alal tõesti uue vaatenurga ja positiivse vaatenurga. Äh, ma ei taha siin komisjoni ja välisteenistuse tööjaotusesse sekkuda, see on nende asi, kuid kuna asjad on nii, nagu nad on, ei tähenda see seda, et eh, nemad dikteerivad meile ette, et milline komisjon tegeleb nende raportitega ja härra Paletskis siin kahe tuhande seitsmenda aasta raportiga arvestas ja seal öeldi väga selgelt, et tegemist ei ole energia või energiasegu või tööstuspoliitika küsimusega, vaid tegemist on välispoliitilise küsimusega, julgestus, julgeolekupoliitikat puudutava küsimusega, just sellepärast peaks meie komisjon eh, selle küsimusega arves-, tegelema ja tegelikult kogu koda toetas ka seda ja me peaksime tõesti mõtlema selle peale, et tõesti jah, energiavolinik teeb väga tähtsat tööd, aga see ei tähenda, et nemad peaksid meile ette kirjutama, kes, milline komisjon tegeleb selle küsimusega. suur tänu, väga hea, et sa seda veel kord ütlesid ja ütlesid, et äh, ka üks Saksa poliitik on võimeline äh, tõsist poliitikat ajama, on väga hea, et me tõesti nüüd ka tõesti selles küsimuses kokkuleppele jõuame, isegi kui ma praegu tegin nalja aga mis puudutab pädevuste küsimust, siis tuleb tõesti Albertiniga sellest rääkida, sest mina toona veel ei olnud vastutav. ja härra Paletskis, kas teie soovite veel arutelu kokku võtta? ei, siis hääletame homme selle raporti üle ja nagu öeldud, kodukorra artikli viiskümmend muutmisega on meil võimalik siin mõningaid asju ka läbi suruda meil on ka lõige nelikümmend üheksa, millega arvestada ja tõesti juhtivkomisjoniga tuleb kokkuleppele jõuda ja niimoodi on meil võimalik ka rohkem kaasa rääkida raporti koostamisel, sest tõesti energiapoliitika on äh, väga tähtis välispoliitiline meede, nii nagu härra Saarjus-Volski seda ka, Saarjus-Volski seda ka ütles. tahaksin teile veel kord öelda, et homme me ei hääleta Iisraeli küsimust. Äh, komisjon äh, on lubanud meile ühepoolse arvamuse, aga siin on nüüd nõutud ka veel õiguslikku ekspertiisi ja komisjon ei olnud võimeline meile dokumenti edastama, sellepärast me härra, vabandust, proua raportööriga otsustasime, et ootame ära komisjoni äh, Äh, mõjudokumendi ja alles pärast seda hakkame hääletama. loodame, et olete selle kõigega nõus, nii et see küsimus langeb homsest päevakorrast ära ja me paneme selle siis hiljem uuesti päevakorda. soovin teile kõigile ilusat õhtut! Das nehme ich mit und bis morgen.